Hello to everybody, good tere hommikust! Buongiorno a tutti! tere hommikust kõigile! ja eriti südamlik tere tulemast daamidele, mul on väga hea meel, et juhatada meie tänane konverents sisse. tahaksin tänada kõiki selle eest, et te olete siia tulnud, tahaksin tänada meie külalisi, äh, parlamendisaadikuid ja loomulikult ka ajakirjanikke. ning selgitaksin väga lühidalt, mis on selle konverentsi eesmärk. Äh, mõned kuud tagasi otsustasime me, et me korraldame sellise konverentsi ja sellel konverentsil on kaks eesmärki. esiteks teha inventuuri eh, nendest tegevustest, mis meil siin Euroopa Parlamendis on toimunud, kõigest, millest me oleme, millega me oleme selles valdkonnas tegelenud, näiteks direktiividest, mis on koostatud ja Euroopa Parlamendis vastu võetud, ma pean silmas direktiive, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust ning äh, selle konverentsi teine eesmärk oli äh, üksteist paremini tundma õppida, äh, lähendada Euroopa institutsioone ja rahvusparlamente ja loomulikult kõiki meie kodanikke tihtipeale juhtub niimoodi, et institutsioonid ja parlamendid teevad väga palju tööd, võtavad vastu igasuguseid olulisi seadusi, aga kodanikud ei ole sellesse protsessi piisavalt kaasatud või nad ei ole sellest protsessist teadlikud. antud hetkel me leiame, et on väga oluline kodanikke kaasata, eh, institutsioonid kodanikele lähemale tuua väga oluline on teavitada kodanikke nii palju kui võimalik sellest, mis siin toimub ning saavutada nende toetust ja teavitada kodanikke nende õigustest. Äh, selle tänase ürituse me korraldasime siis äh, soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma äh, eestvedamisel, seda töörühma juhin mina ja samuti osales ürituse korraldamisel Euroopa Parlamendi juhatuse kommunikatsioonitöörühm. üsna peatselt jõuavad siia ka kaks parlamendi asepresidenti, kes kõnelevad soolisest võrdõiguslikkusest ja kommunikatsioonist ning äh, loomulikult on meid väga tugevalt toetanud ka Naisõiguste Komisjon ja eriti selle komisjoni esimees härra Gustavson, kes istub minu vasakul käel. tema on äh, tõepoolest äh, väga suurepärane komisjoni esimees ning ta on tõesti selles komisjonis väga palju tööd ära teinud ning ma tahaksin veel kord tänada teid kõiki selle eest, et te täna siia tulite ning äh, siin saali tagaosas on olemas siis ka äh, meie tänase istungi dokumendid. Äh, sealt saali tagaosas saate neid siis võtta ja kommunikatsioonidirektoraadi esindaja John Laus on siin samuti parlamendi presidendi esindaja, kes otseselt tegeleb rahvusparlamendi tega suhtlemisega, teda tahaksime tänada tänase ürituse korraldamise eest ja samuti äh, siis tahaksime tänada proua Francesca Raatit, äh, samuti äh, personaliosakonna peadirektorit Ifkitat ja loomulikult ka tõlke peadirektoraati. meie tänast üritust kantakse üle ka internetis Euroopa Parlamendi saadikud juba teavad, kuidas sõna saab siin küsida äh, rahvusparlamentide saadikutele. Äh, tahaksin öelda, et te peaksite siis vibutama seda väikest kaardikest, kus on teie nimi. Äh, jah, teil, teil on siin, teie ees laual on teie nimekaart, kui soovite sõna, siis lihtsalt vibutage seda nimekaarti ning meil on siin ka saali korrapidajad, kes siis aitavad teid oma sissejuhatuse lõpetuseks tahaksin ette lugeda kirja, mille Euroopa Parlamendi president härra Martin Schulz äh, meile on saatnud. proua Angelilli, rahvusparlamentide saadikud, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kõigepealt ma vabandan, et ma ise sellel väga olulisel üritusel osaleda ei saa Äh, minu kohustused Euroopa Parlamendi presidendina nõuavad, et ma äh, pean täna olema mujal. tahaksin teid äh, kogu südamest tervitada ja kõigepealt tahaksin teid isiklikult tänada. tahaksin tänada Naisõiguste Komisjoni ja kõrgetasemelist soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse töörühma selle algatuse eest ja samuti tahaksin äh, Äh, väljendada oma seisukohta soolise võrdõiguslikkuse küsimuses nii poliitikas kui ka äh, administratsioonis. Euroopa Liidu leping kutsub üles edendama äh, võrdsust meeste ja naiste vahel. see on üks Euroopa Liidu selgeid eesmärke ning ma olen uhke, et võin öelda, et Euroopa Parlament on andnud oma panuse selle eesmärgi saavutamisse Äh, dokument naiste kohta poliitikas, äh, mis võeti vastu selle aasta märtsis, on samm õiges suunas, nüüd me peame oma jõupingutusi jätkama äh, selleks, et suudaksime olla võetud kohustuste kõrgusel. väga oluline on, et me seaksime endale kõrged eesmärgid selles valdkonnas. Äh, poliitikutena on meie kohustus äh, järgida äh, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid mitte ainult avalikus sektoris, vaid ka erasektoris ning ma tahaksin veel kord korrata, et Euroopa Parlament ootab kannatamatult väga oluline ettepanekut soolise tasakaalu kohta et börsil noteeritud ettevõtete juhtkondades see aitaks vähendada praegust äh, soolist ebatasakaalutust nendes äh, institutsioonides kogu Euroopa Liidus. Äh, tulles nüüd tagasi Euroopa Parlamendi juurde, siis ma olen kindlalt veendunud, et meie kohustus on olla eeskujuks. meie kohustus on olla eeskujuks naiste toetamisel poliitikas ja mujal tuginedes Euroopa Parlamendi kodukorrale, on parlamendi komisjonid kokku pandud siis äh, fraktsioonide poolt esitatud kandidaatidest ja samuti täidetakse ka siis äh, komisjonide äh, esimeeste, aseesimeeste, kvestorite ametikohad Äh, halduslikud äh, otsused on siin äh, olukorda väga palju parandanud, aga väga palju on veel vaja ka ära teha, et me saavutaksime soolise tasakaalu nii Euroopa Parlamendi sekretäriaadis, juhatuses kui muudes institutsioonides kõik parlamendiorganid, kes tegelevad personaliküsimustega, on sellist lähenemist toetanud ning kahe tuhande kuuendal aastal me kiitsime heaks avalduse põhimõtete kohta, mis puudutavad siis ähm, äh, äh, mitmekesisuse ja võrdsuse edendamist parlamendi sekretariaadis. kahe tuhande üheksandal aastal me kiitsime heaks kava soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse edendamiseks ning äh, mõned seal seatud eesmärgid on juba saavutatud. Äh, üks neljandik meie peadirektoritest ja üks kolmandik direktoritest on naised, aga loomulikult me ei ole suutnud veel täita neid eesmärke, mis puudutavad naiste esindatust just nimelt keskastme juhtide hulgas. aga igatahes me kavatseme selle probleemiga tegeleda Äh, oma mandaadi ajal ning ma loodan, et meie tänane üritus äh, aitab meil samuti vahetada kogemusi ja meil toimuvad siin väga huvitavad arutelud. aitäh ja Martin Schulz! niisiis, äh, see oli härra Schulzi kiri ning nüüd annan sõna oma kolleegile härra Gustavsonile ja tuletaksin teile meelde, et tema on siis soolise võrdõiguslikkuse ja naisõiguste komisjoni esimees Euroopa Parlamendis aitäh, proua Angelili. Lilli, okei okay.. ma tahaksin teile kõigepealt äh, tere hommikust äh, soovida nii proua Angelilile kui ka äh, teistele parlamendisaadikutele nii Euroopa Parlamendist kui ka siseriiklikest parlamendidest. väga kena on näha, et teid on nii palju kohale tulnud täna ja et nii paljud teist osalevad äh, sellel kohtumisel ja mul on suur au istuda siin proua Angelilli kõrval ähm, esimehena. proua Angelilli, suur tänu teile, teie olite see, kes äh, selle kohtumise kokku kutsus, tegemist on esimese korraga, kus äh, koos on soolise võrdõiguslikkuse mitmekesisuse kõrgetasemeline grupp ning äh, minu äh, juhitud komisjon ehk äh, Euroopa Parlamendi naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. lubage mul öelda nii palju, et tänane konverents on suurepärane võimalus arvamuste vahetuseks. selleks, et õppida teineteise kogemusest eh, ja rääkida sellest, eh, millised võiksid olla kõige õigemad viisid tegutsemiseks erinevates valdkondades. kriisi ajal on minu meelest eriti kohane, et me sellest eh, räägime. me näeme väga paljudes liikmesriikides seda, et kriisi negatiivsed mõjud on tabanud just nimelt naisi valusamalt. üsna tihti on töötuks jäänud just nimelt naised, Äh, peamiselt on kärped äh, tabanud sotsiaalsektorit ja äh, ka äriringkondades on tihti naiste poolt hõivatud kohad need, mis on kärbete tõttu kaotatud ja seega kannavad naised väga suurt koormat. ja lisaks sellele, kui kaovad äh, lasteaedade kohad ja nii edasi, siis on naised need, kes peavad äh, neid teenuseid asendama. üsna tihti räägime me ainult tehnilistes ja majanduslikes terminites ja unustame ära, et äh, jutt käib ju tegelikult inimestest. tänane päevakord aga on väga mitmekesine, ma ei lasku siin detailidesse, te olete seda isegi näinud, aga äh, täna pärastlõunal on proua Piedikäineni raport äh, meil arutelul, mis on väga oluline. see puudutab naiste rolli suurendamist äh, otsuse langetus, ähm, otsuseid langetavates institutsioonides, parlamentides ja mujal. ja Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline välja selgitada, kuidas naiste osalust poliitilises protsessis laiemalt tõsta. proua Piedikäinen esitab oma raporti muidugi ise äh, märksa detailsemalt teile hiljem, aga ühte tahaksin siiski praegu öelda. paljudel põhjustel on tähtis see, et äh, naisi jõuaks rohkem niinimetatud kõrgetele kohtadele. ja üsna muserdav on tegelikult teinekord see, vähemalt minu jaoks, äh, kui vahetatakse välja üks või teine inimene mõnel kõrgel ametikohal, näiteks nagu Euroopa Keskpanga juhatuse liikmed ja, ja kandidaatide seas ei seata üles mitte ühtegi naisterahvast. kuigi samas on ju väga palju eh, naisi, kes kvalifitseeruks eh, nendele töökohtadele. see on probleem, millel, millesse tuleb suhtuda tõsiselt. meie oma komisjonis oleme väga palju rääkinud äh, sellest, kuidas äh, parandada oma sidemeid ja hoogustada suhtlemist äh, siseriiklike parlamentidega. ja mul on väga hea meel, et meie järgmisel kohtumisel on külla kutsutud mm, meile Saksamaa parlamendi liikmed võrdõiguslikkuse ja pereasjade komisjonist ja väga hea meel on, et täna on kohal nii palju siseriiklike parlamentide esindajaid. meie parlament äh, on vägagi huvitatud heade, headest suhetest äh, parlamentidega. ja lõpetuseks tahtsin öelda veel nii palju, et äh, siin saalist väljaspool on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut üles pannud oma laua. tegemist on äh, väga olulise institutsiooniga, mis äh, on keskendunud teadustööle ja uuringutele. Äh, nende laud, nagu siis öeldud, on siin saali eesotsas ja vaadake, mis seal räägitakse teinekord äh, on ju nii, et äh, tundub kuskil südames, et miski asi on viltu, aga ei ole statistikat, äh, mis seda tunnet toetaksid ja, ja nemad on see institutsioon, kes meile seda statistikat võimaldab. ma loodan, et meie tänane kohtumine kujuneb viljakaks ja veel kord suur tänu kõigile külla tulemast! suur tänu, härra esimees. ja nüüd, äh, kui lubate, räägiksin lühidalt äh, tööhõive olukorrast, äh, karjäärivõimalustest, Euroopa Parlamendi personalipoliitika kontekstis see on väga oluline, sellepärast et äh, parlamendi president äh, ju tuletas ka meelde oma kirjas, et Euroopa Liidu institutsioonid peaksid olema heaks eeskujuks kõigile ülejäänutele. ja on äh, küll, on suhteliselt piinlik, kui selline parlament nagu Euroopa Parlament kirjutab teistele ette suuniseid ja teeb soovitusi, aga ise need suunised ja soovitusi ei järgi. nõuame liikmesriikidelt äh, ühe ja teise ähm, nõude täitmist, aga ise seda ei tee ja see on väga kahetsusväärne. meie äh, personali peadirektoraat on äh, sellest võrdõiguslikkuse teemast aga täna ka väga huvitatud Äh, ja üritab leida meetmeid, kuidas olukorda parandada. mõned arvud. Euroopa Parlamendis kogu personalist nelikümmend üks koma viis protsenti ametnikest on äh, mehed ja ähm, äh, mehi või naisi on siis viiskümmend kaheksa koma viis protsenti, mis tähendab seda, et Euroopa Parlamendis naisi on enamuses aga äh, tuleb seda statistikas natuke täpsemalt uurida. eriti kui me vaatame seda, milline on erinevate ametnike karjääriredel meie äh, haldusstruktuur on jaotatud kaheks. kõigepealt äh, on meil siis niinimetatud äh, äh ametnikest administraatorid ehk kõige kõrgemad ametnikud Nende seas on viiskümmend üks koma äh, neli protsenti naisi ja ülejäänud on siis mehed. ja nii, et me näeme, et ka kõige kõrgemate mm, kategooria ametnike seas äh, on naisi kõige rohkem, aga ka seda statistikat tuleb natukene täpsemalt äh, vaadata. oluline meie jaoks on ka see, Äh, niinimetatud AST kategooria ametnikud ehk äh, ehk teisisõnu kogu abipersonal, seal on viiskümmend kaheksa protsenti naisi. Äh, see tähendab kõik alguse, kõigepealt seda. et tõsi on, et jah, Euroopa Parlamendis naisi on ametnike seas rohkem kui mehi, aga enamus nendest äh, madalama kraadiga ametnike kohtadel või keskastme äh, kraadiga kohtadel. mida kõrgemaks äh, kraad läheb, seda vähem me naisi näeme. kuni administraatorite ehk siis kõrgemate ametnike tasemeni kaheksa on naisi rohkem ehk teisisõnu, need on kõik need ametnikud, kes on madalama kraadiga kui näiteks osakonna või üksuste juhid. kui me vaatame neid arve natuke lähemalt, siis me näeme näiteks, et osakonna juhatajate seas on seitsekümmend neli protsenti mehi ja ainult kakskümmend viis, kakskümmend kuus protsenti on, on naisi. ja kui me nüüd läheme juba eh, edasi kõrgemale tasemele, vaatame direktorite tasandit, siis siin on natukene parem eh, olukord, eh, aga siiski suhteliselt kurb, kuuskümmend seitse protsenti meie direktori kohta pidavatest on mehed. peadirektoreid on meil äh, seitse meest ja neli naist. ehk teisisõnu kolmkümmend kuus protsenti ainult naised. Need arvud öö, äh, on viimasel viiel aastal oluliselt paranenud ja seda ütles ka parlamendi president siis oma kirjas, et alates kahe tuhande kuuendast aastast on äh, parlament oma personalipoliitikas äh, väga selgelt võtnud eesmärgiks võrdõiguslikkuse ja viimastel aastatel äh, on ähm, ametisse nimetatud esimene parlamendi äh, peasekretäri asetäitja äh, naine, nimelt proua Rati, see on esimest korda, kus äh, nii kõrgele ametile sai üks naisterahvas, nii et asjad liiguvad, liiguvad paremuse suunas, aga praegu siiski arvud näitavad seda, et vaatamata sellele, et kõikidel tasanditel naisi on rohkem kui mehi parlamendis tööl, on nad siiski tööl madalamatel ametikohtadel ja mida kõrgemale me läheme meie kraadiskaalal, seda rohkem me näeme, et ülemistel redelipulkadel on mehed. mis võiksid olla selle põhjused, miks on nii raske naistel jõuda kõrgematele astmetele. põhjus selleks üks on ka see, et väga palju naisi ei eh, tunnegi ambitsiooni jõuda nendele kõrgematele kohtadele. naised eh, ei pürgi nii palju karjääri suunas. peamine põhjus, miks äh, loobutakse nendest kõrgematest kohtadest, on see, et väga raske on ühildada pere- ja tööelu äh, naiste jaoks nii et isegi äh, sellises organisatsioonis, kus on tegelikult personalile võimaldatud nii mõndagi, on, on see raske. Euroopa Parlament pakub näiteks igasugust abi laste eest hoolitsemisel, vanemapuhkus näiteks ja töölepingutes on üsna mitu garantiid, mis antakse just nimelt naistele, aga vaatamata sellele Äh, tuleb mingil hetkel äh, vastu seesama klaaslagi, mis äh, takistab naistel tõusmast kõrgemale. mingist hetkest alates lihtsalt naised ei tunne enam, et on võimalik eraelu tööeluga ühildada. uuringute järgi üheksateist protsenti protsenti naistest on öelnud, et eh, lihtsalt eh, sellepärast ei pürgigi nad kõrgemale. loomulikult eh, neid põhjuseid, miks loobutakse, on palju. Ehm, laste saamine muidugi, vanemate perekonnaliikmete eest hoolitsemine, tegemist on tihti ka üksikvanemaga perekondadega Ehm, kus tihti naine on ainus, äh, kes äh, laste eest hoolitseb, kes majapidamist äh, üles, üleval peab. nii, mis on aga nagu huvitav, on see, et Euroopa Parlamendis esimene tõke karjäärile on just nimelt äh, seesama, et ei suudeta äh, oma töö ja pereelu ühildada. me küsisime äh, siseriiklike parlamentide saadikutelt, kas nendes ise eeskirjades on mingisugused suunised personalipoliitika osas ja tegelikult ainult on neli parlamenti, kus on konkreetsed programmid äh, ette nähtud äh, naispersonali jaoks äh, Saksamaal, Soomes, Ungaris ja Rootsis. Need on ainsad, ainsad parlamendid, kes on vastu võtnud konkreetsed programmid tööhõivepoliitika raames äh, Äh, personalipoliitika raames äh, naistest ametnikele. ja tegelikult on see suhteliselt muret tekitav sest kakskümmend seitse liikmesriiki on meil ometi, kakskümmend seitse parlamenti, ainult neli nendest on arvanud, et on mõtet luua sellised äh, eriprogrammid. kui Euroopa institutsioonid, ma mõtlen siin siis parlamente, need, kes dikteerivad ähm, ette teistele reegleid, ei ole heaks eeskujuks, eriti majanduskriisi ajal äh, ei ole heaks eeskujuks ähm, erasektorile, sest tegelikult ju Eh, ilmselt keegi väga tõsiselt eh, ka ei võta neid kohustusi, mis eh, need institutsioonid panevad. kui me ei, ma tulen nüüd tagasi Euroopa Parlamendi presidendi kirja juurde, institutsioonid peavad näitama teistele eeskuju, vastasel juhul on väga raske reegleid rakendada kui te ise seda ei tee, kui te ise ei ole piisavalt distsiplineeritud. me peame ikkagi midagi ette võtma äh, selleks, et selgitada, miks naistel peab olema võimalus äh, karjääriredelil ülespoole jõuda, et äh, nendel, miks nad peavad jõudma sama kõrgele kui mehed äh, või miks neil peab olema see võimalus? kui lubate, toon veel mõned arvud. ma ütlesin need välja ka eile juba meie töögrupis, äh, kus me kohtusime ajakirjanikega. ehk siis mõned arvud Euroopa institutsioonide kohta veel Äh, vaatame Euroopa Parlamendi saadikuid äh, ehk siis valitud esindajaid, kes peaks Euroopa rahvast siis äh, esindama ja kui me vaatame Euroopa institutsioonide esindajaid, miks ma räägin arvudest, sellepärast et arvud peegeldavad reaalsust paremini. alustagem Euroopa Komisjonist. Euroopa Komisjonis on ajaloo jooksul olnud kaksteist komisjoni presidenti, mitte ühtegi naist pole sellel ametikohal olnud härra Gustavson tuletas meile eile meelde, et mitte kunagi pole sinna isegi pakutud ühtegi naist. üks minu äh, kolleeg muuseas saatis mulle täna hommikul äh, ühe sellise äh, Äh, nalja emaili, kus oli Euroopa Keskpanga esindajad pildil ja tegelikult see foto äh, ausalt öeldes äh, oli väga tabav, sest loomulikult seal pildi peal olid ainult mehed. ja pole sealgi mõeldud, et seal peaks olema mõni naine. Euroopa Parlamendil omakorda on olnud kakskümmend üheksa presidenti, suhteliselt palju. Nendest on olnud täpselt kaks naist üks nendest Simon Wiley ja teine Nicole Fontaine. kaks kahekümne üheksast. Äh, protsendid võite ise välja arvutada. Euroopa Parlament tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal äh, tuli esimest korda kokku, see oli esimene aasta, kus siis Euroopa Parlamendi saadikud valiti otsevalimistel ja tollal, seitsmekümne üheksandal aastal äh, oli siis seitseteist protsenti valitutest naised. kolmkümmend aastat hiljem, praeguse koosseisu puhul, äh, pärast kahe tuhande üheksanda aasta valimisi on see protsent tõusnud kolmekümne neljani. ehk teisisõnu, kolmekümne aastaga on õnnestunud naiste osakaalu, osakaalu Euroopa Parlamendis kahekordistada. ja tegelikult selle üle võiks tunda isegi rõõmu, sest et pilt kahekümne seitsmes liikmesriigis ja naiste arvu vaadates siseriiklikes parlamentides, siis on pilt kurvem ainult, ainult kakskümmend viis protsenti keskmiselt kui me vaatame äh, seda, kui palju on naisi kõrgetel ametikohtadel, ministreid äh, Euroopa valitsustes, äh, siis see protsent langeb veelgi kahekümne kolmele umbes. see kõik peaks meid panema ikkagi väga tõsiselt järele mõtlema. väga raske on ju saada kontakti kodanikuühiskonnaga ja äriringkondadega äh, Äh, väga raske on panna neid mõistma, et miks meil on vaja võib-olla kvoote äh, või et miks nad peaksid ise seadma kvoote ja võtma vastu personalipoliitikat, mis on suunatud naise hõivat-, naiste hõivatuse suurendamisele, kui me ise seda ei tee. Euroopa Parlamendi president äh, ütles oma kirjas, et äh, Euroopa Parlamendis äh, langetavad otsused komisjoni esimeeste ja aseesimeeste ja delegatsioonide juhtide kohta äh, fraktsioonide delegatsioonid ja siis Euroopa Parlament äh, täiskogus äh, kiidab nad heaks, kuid poliitilised äh, fraktsioonid sellel, selle koosseisu puhul kahjuks andsid tugeva hoobi soolise võrdõigus, soolisele võrdõiguslikkusele. kahe tuhande üheksandal aastal oli Euroopa Parlamendis kuus naissoost asepresidenti. kaks aastat hiljem, nagu te teate, me iga kahe ja poole aasta tagant valime uuesti ümber need ametikohad Äh, kaks ja pool aastat hiljem siis esitasid fraktsioonid ainult kolm naist äh, asepresidendi kohtadele ja kokku on neid asepresidente meil neliteist. Äh, statistika on väga kõnekas teinekord. vaatame nüüd siis komisjonide esimeeste kohti. kokku on meil kakskümmend kaks komisjoni esimehe kohta. kümme komisjoni esimeest olid naised kahe tuhande üheksandal aastal, täna on neid ainult kaheksa. nii et jällegi äh, tagurpidine areng. ma võiksin neid arve siin tuua veel äh, palju. Neid näiteid äh, on lugematu hulk. aga ma arvan, et sellest võib-olla piisab. piisab selleks, et rõhutada seda, et me oleme jõudnud kriitilisse faasi. ja seda kindlasti rõhutas viimastel nädalatel ähm, ka meie arutelu Euroopa Komisjoni ettepaneku osas ähm, börsiettevõtete ähm, äh, nõukogudes kvootide sissetoomise kohta. nagu te teate, volinik Vivian Redding viitas ähm, sellele äh, kahvatule arvule, et äh, ettevõtete nõukogudes on iga kümne mehe kohta ainult üks naine igal juhul on see arv väga väike ja proua Reding siis käivitas kaks aastat tagasi arutelu ta võib-olla ei toetanud äh, küll otseselt kohustuslike kvootide sissetoomist, aga üritas vähemalt käivitada Äh, arutelu, et ähm, Euroopa äriringkonnad oleksid koostööaltid ja tooksid koodi sisse vabatahtlikult. ta tõesti uskus sellesse, et see on võimalik, aga tulemused, nagu te teate, olid äh, erakordselt kahvatud, sest et äh, aasta pärast ei võtnud seda üleskutset kuulda, ainult kakskümmend neli börsiettevõtet Euroopas, ainult kakskümmend neli börsiettevõtet äh, järgis seda üleskutset. sellele järgnes proua Reidingu poolt algatatud äh, avaliku konsultatsiooniprotsess, see sai ümber selle aasta mais ja ta otsustas siis pöörduda otse äh, naisest kodanike poole ja tegi ettepaneku direktiiv vastu võtta selleks, et tuua sisse siduvad kvoodid. kohe pärast seda terve rida liikmesriike äh, panid kokku äh, blokeeriva vähemuse, kes isegi ilma konkreetse ettepanekuta tõusid tagajalgadele Äh, volinik äh, Reding lihtsalt ütles, et äh, ta kavatseb direktiiviga hakata tegutsema, aga mitte midagi ei olnud ta veel paberile pannud, mitte mingisugust dokumenti seega ei olnud mitte midagi kusagil kirjas ei olnud, lihtsalt võimalused, võib-olla mingil hetkel direktiiv tuleb, sundis liikmesriike blokeerivat vähemust kokku panema Euroopa Liidus on äh, kaksteist liikmesriiki õnneks, kes on võtnud vastu seadusandluse kvootide kohta. ja nemad ilmselt äh, saavad kõigile anda võimaluse läbi äh, süvendatud koostöö nõukogus teistele eeskuju anda. lõppkokkuvõtteks ma arvan, et mis minusse puutub siis mina jah, isiklikult ei ole kunagi kvoote eri toetanud, sellepärast et mina naisterahvana olen alati arvanud, et naised, nii nagu ka mehed, peaksid äh, edasi liikuma äh, oma oskuste ja mm, teadmiste põhjal. Äh, ma arvan, et Äh, ma tahaksin sellist olukorda, kus äh, keegi ei arva, et naised on nõrgemad, äh, rumalamad ja vähem väärt. ma tahaksin maailma ilma selliste stereotüüpideta. naised võivad väga hästi omada kõrget ametikohta ja ühtlustada pere ja tööelu. ma olen alati nii arvanud aga mingi hetk äh, ma tõesti sain aru, et need stereotüübid äh, äh, tõesti tänases ühiskonnas kehtivad, meil on füüsilised tõkked naiste edasiminekule ja tõusule karjääriredelil, sellepärast et meil lihtsalt pole piisavalt teenuseid, mis aitaksid neil seda teha aga ma olen juba viidanud äh, sellele, et ähm, naiste osalus on väga väike äh, otsuse langetus institutsioonides ja, ja tegelikult on kõik suured institutsioonid, Euroopa Parlament, Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon äh, Äh, ja nii edasi, kõik äh, läinud seda teed, et kui ametisse tuleb keegi kõrgele kohale nimetada, siis äh, nad valivad üldiselt selleks mehe. aga mis on kõige üllatavam, see, et kõrgkooli lõpetajatest kuuskümmend protsenti Euroopas on naised. ehk naised teisisõnu on kõige aktiivsemalt osane, osalemas hariduses, koolituses, eriti siis öö, kõrghariduse tasemel statistika ähm, räägib seda, mina ei mõtle seda siin kohapeal välja. ja kohe varsti hakkan lõpetama. sellest me peame pihta hakkama. Äh, volinik Reding äh, täna ilmselt sellest veel räägib äh, Äh, millised uuringud läbi viidi komisjonis, äh, ta on viinud läbi muuseas ka uuringu nende ettevõtete seas, kes on äh, naisi edutanud kõrgematele kohtadele, et milline on olnud nende ettevõtete tõhusus ja nii edasi, jah, ja tõesti, need ettevõtted on tõhusamad ja muuseas, nendes ettevõtetes puhul on ka vähem korruptsiooni olnud, nii et ähm, see on väga teretulnud. aga mis ei ole sugugi teretulnud, on see, et naisi on otsust-, otsustavatel kohtadel väga vähe, see, et meil ei ole võimalus tagada töö ja pereelu ühildamist, on ikkagi, on ikkagi väga kurb. meie kõrgetasemeline soolise võrdlikkuse ja mitmekesisuse grupp võtab kokku nii komisjoni ametnikud kui ka Euroopa Parlamendi saadikud ja loodetavasti Ähm, me suudame oma tööga äh, näidata üles head äh, eeskuju, äh, saada parema kontakti naistega üle terve Euroopa ja et midagi paraneb. kui naistelt küsida, kuidas nad tulevikku näevad, siis üsna tihti nemad näevad äh, tulevikku palju tumedamates äh, värvides. mitte sellepärast, et nad oleksid kurvameelsed äh, oma iseloomult, vaid nad on väga mures töökohtade pärast ja kardavad näiteks ka pensionite pärast. ärgem unustagem palgalõhet meeste ja naiste vahel seitseteist protsenti keskmiselt palgavahe Euroopas, need on kõik asjad, millele tuleb mõelda. nüüd aga, lubage mind tänada, meil mi,, mul teid tänada selle eest, et te mind ära kuulasite. ja äh, väga huvitav on see infopakk, mille on kokku pannud meie sekretäriaat, see annab teile kiire ülevaate praegusest olukorrast ja nüüd on tulemas siis küsimuste ja vastuste voor või äh, aruteluvoor, nii et sõna on teil ja kuulame huviga. Good morning, everyone I.... tere hommikust! nagu ma aru saan, praegu meil on siis küsimuste ja vastuste voor ja mina võtaksin Kopeki nimel sõna, mina olen äh, Juta Schultz, Kopeki äh, esimees, tegemist on siis äh, võrdsete võimaluste komisjoniga ning ma tahaksin tänada tänase ürituse korraldajaid, härra Gustavsoni ja proua Angelillit tahaksin siis tänada neid mõlemad selle eest, et nad annavad meile võimaluse praegu siin sõna võtta. mis asi on COPEC? tegemist on väikese nõuandva organiga parlamendis. meil on kaheksa liiget, neli esindavad siis personalikomisjoni ja neli administratsiooni kui meil ei ole eelarvet, meie kolleegid asuvad Brü-, äh, väljaspool Brüsselit ja me kohtume siis ainult videokonverentside vahendusel ja lisaks äh, siis Kopekis töötamisele on meil ka äh, oma päris töökoht. meie peamine eesmärk on edendada sallivat ja kõikehõlmavat töökeskkonda Euroopa Parlamendis ning seda eesmärki üritame me saavutada siis niimoodi, et koostame arvamusi, Äh, näiteks äh, personalieeskirjade rakendusmeetmete kohta, oleme vaatlejad äh, mitmetes komisjonides, näiteks parlamendi personali heaolu komisjonis ja nõnda edasi, ning samuti kõrgetasemelises võrdsuse ja mitmekesisuse rühmas samuti on meil võimalik siis algatada meetmeid, selliseid väikeseid teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja kui personaliliige äh, küsimusega meie poole pöördub, siis me mitteametlikult võime talle nõu anda äh, kui meile tundub, et see asi on kuidagi seotud parlamendi haldustööga mis puudutab juhatuse poolt vastu võetud äh, tegevuskava, siis äh, tegemist on konkreetsete poliitiliste lubadustega ja meie jaoks see tegevuskava ongi mõõdupuu, mida me kasutame. meil on ka selline väikene brošüür koostatud, selle võite leida siit saali tagaosast. seal me oleme kirja pannud siis, millised on meie eesmärgid kahe tuhande üheteistkümnendaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. oleme väga tänulikud äh, võrdsuse, võrdsete võimaluste üksusele ja personali peadirektoraali, sellepärast et oma töös tugineme nende statistikale. Te olete täna siin juba kuulnud üsna palju statistilisi andmeid, proua asepresident mainis neid. loomulikult COPEC-i seisukoht on selline, et Euroopa Parlament koos teiste Euroopa institutsioonidega peaks olema eeskujuks soolise võrdõiguslikkuse vallas me leiame, et teatud edusamme on tehtud, eriti viimase kümne aasta jooksul, aga loomulikult ei ole eesmärgid saavutatud täielikult. siin üht, ühte näidet juba mainiti, et keskastme juhtide hulgas on naisi vähe, ainult üks kolmandik keskastme juhtidest siin parlamendis on naised. Kopeki seisukoht on selline, et väga oluline on paindlikkus, meil on vaja rohkem paindlikkust töökeskkonnas lisaks neile olemasolevatele teadlikkuse tõstmise meetmetele ja koolitustele. me oleme väga tänulikud selle eest, et meil on täna võimalik siin mõtteid vahetada eh, rahvusparlamentide liikmetega ning eh, väga suure huviga lugesime neid vastuseid, eh, mis Äh, siis meile saadeti ja mind äh, huvitab väga see meetmete pakett, mis on kehtestatud Hollandi parlamendis, võib-olla äh, saaksin selle kohta veelgi üksikasjalikumat infot mõned asjad, mis kopekid huvitavad, kõigepealt tahaksime teada, kas teil on ka mingi selline nõuandev organ oma rahvusparlamendis olemas ja kui on, siis millised on selle organi kogemused Äh, äh, mis puudutab nüüd töö- ja eraelu äh, meetmeid, siis siin parlamendis ükskõik, milline meede aitab seda tasakaalu parandada, on naistele väga meelepärane. kaheksakümmend protsenti naistest valib selle võimaluse, olgu siis see võimalus vanemapuhkust kasutada, osalise ajaga tööstada. kas teie parlamendides on täheldatud sama ja kas teil näiteks on ka mingeid meetmeid, mis näiteks oleks suunatud mitte ainult naistele, vaid ka meestele? ja kuidas te näiteks äh, mot-, motiveerite naisi kandideerima kõrgematele ametikohtadele, kas teil on mingid koolitused, kas teil on näiteks kvoodid ja kas teie parlamendides on toimunud ka segregatsioon teatud ametikohtade osas? ma toon ühe näite, mis teid ilmselt ei üllata. näiteks äh, meie turvatöötajate direktoraadis on kõik äh, üksuste juhid mehed igatahes jään ootama väga huvitavat mõttevahetust. Ci sono delle richieste di intervento eh, in... Kas on veel sõnasoove? kõigepealt proua Kleveti ja siis äh, järgmistel kolleegidel ka palun ennast äh, esitleda, öelge, millisest liikmesriigist te tulete, mis tööd teete? tänan, esinaine, mina olen Minna Dorotleveti, olen äh, parlamendi liige olnud alles paar kuud, töötan Rumeenia parlamendis ja enne, kui minust sai parlamendisaadik, siis äh, ma olin äh, Ru Rumeenia parlamendi liige ja praegu olen Euroopa Parlamendi liige. tahaksin siinkohal äh, tervitada oma endisi kolleege, isikuid, äh, kellega olen teinud koostööd erinevatel ametikohtadel ja proua Angelilli, härra Gustavson, tahaksin teid tänada selle väga olulise kohtumise korraldamise eest. ma olen veendunud, et et äh, see üritus annab omalt poolt positiivse panuse, edendamaks neid äh, teemasid, millest me täna räägime. niimoodi on meil võimalik leida lahendusi soolise võrdõiguslikkuse probleemidele. seda kõike ka sellepärast, et äh, meil on tugev positiivne sisend riiklike parlamentide liikmetelt. uus leping on andnud äh, suuremad pädevused Euroopa Parlamendile lahendamaks mitmesuguseid Euroopa tasandi probleeme. on äh, võimalik äh, luua soolise võrdõiguslikkuse võrgustik, kus Euroopa Parlament oma esindajate kaudu eriti soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kaudu saab olla kaasatud edendamaks äh, võrdõiguslikkuse küsimusi euroopalikult. kui vaadata nüüd äh, olukorda, siis on selge, et äh, igal pool on samalaadsed probleemid. kõikides liikmesriikides on sarnasusi. loomulikult on igal liikmesriigil õigus ise otsustada oma soolise võrdõiguslikkuse seadusandluse üle, aga peaks siiski olema ka teatud arv direktiive, mis äh, reguleeriksid äh, paremini näiteks äh, naiste töötamist äh, kõrgematel ähm, ametipostidel. võib-olla selline lähenemine oleks lahenduseks. edasi, mis puudutab äh, esimest teemat, millest te rääkisite, proua Angelilli, siis mul on üks kommentaar. see puudutab Euroopa Parlamendi personali ja ka meie assistente meil on väga palju naisassistente parlamendisaadikutel. ühelt poolt minu kui naisparlamendisaadiku jaoks äh, on väga oluline side minu naisassistendiga. ja me mõlemad tunneme muret soolise võrdõiguslikkuse küsimuste üle niisiis, Euroopa Parlament äh, on teinud palju aitamaks oma naistöötajaid, näiteks meil on äh, lasteaiad, parlamendi lasteaiad ja minu assistendi jaoks on see väga oluline. ta saab teha äh, tööd ja samas ta on kindel, et ta laps on hästi hoitud. see on väike detail, aga see on väga oluline meile, naistele nagu te ütlesite, siis äh, tasakaalu leidmine töö, karjääri ja eraelu vahel on äh, probleemiks äh, eelkõige just naistele, mitte meestele. tahaksin siinkohal lõpetada. mul on hea meel tänasel üritusel osaleda. proua Anželeli härra Gustavson, õnnitlen teid veel kord selle suurepärase algatuse puhul. ja ütlen tere tulemast riiklike parlamentide kolleegidele, suur tänu! Grazie, adesso eh, l'onorevole Laurisk. suur tänu! proua Laurisk. Sibille Laurik, olen äh, Saksamaa parlamendi alamkoja liige, töötan äh, naiste, eakate ja laste komisjonis, olen pikalt töötanud ka kohaliku omavalitsuse tasandil ning ähm, juristina olen üles kasvatanud üksinda ka kolm last. minu arvates on väga mõttekas äh, kohtuda täna ja arutleda erinevatel teemadel. võrdõiguslikkuse poliitika eriti just naiste seisukohast, on äh, jõudnud äh, eriti just Saksamaal punkti, kus äh, me peaksime tegema lõplikud järeldused selle kohta, et miks naised tippotsustajate hulgas endiselt nii vähe rolli mängivad tundub, et naised ei soovi osaleda sellisel kõrgemal võimutasandil. sellele aspektile on pööratud minu arvates võrdõiguslikkuse poliitikas seni liiga vät-, tähelepanu ja siinkohal ma tahaksin selle selgelt välja öelda. Saksamaal on meil äh, palju seaduslikke ettekirjutusi ja eeskirju, mis äh, puudutavad äh, haldussüsteemi, administratsiooni. ka Saksamaa parlamendis äh, on ette nähtud naiste karjääri edendamise võimalused minu komisjonis me puutume kokku ka nende raportitega, mis on äh, koostatud ähm, karjäärivõimaluste edendamise kohta ja selge on see, et kõrgematel võimutasanditel on äh, naistel endiselt äh, väike osakaal. Õnneks on meil järjest enam riigisekretäre ametniku staatuses, eriti just äh, Justiitsministeeriumis. seal ei ole tegemist mitte poliitiliste ametnikega, vaid äh, tippadministratiivametnikega ka välisministeeriumis on olukord äh, hea, arengud on rõõmustavad aga protsentuaalselt on äh, naiste osakaal kesktaseme juhtide hulgas endiselt äh, madal ja see klaaslagi, millest teie rääkisite, proua Angelilli, eksisteerib endiselt äh, sellepärast, et naised parje-, planeerides oma karjääri ei arvestagi nii nagu mehed äh, kõige kõrgemale tasemel äh, jõudmisega ja see on erinevus naiste ja meeste vahel. kui nüüd vaadata erasektorit, äh, majandussektorit, siis räägitakse ettevõtete nõukogudest praegu Saksamaal, võimalikust kvootide sisseviimisest nõukogudes meie parlamendisaadikutena kindlasti jälgime olukorda ja üritame vähemalt oma valdkonnas äh, haldusstruktuurides edendada naiste liikumist äh, karjääriredelil. ja loomulikult on valdkondi, eriti näiteks äh, finants- ja majandusvaldkond, kus naised väga aeglaselt või praktiliselt üldse äh, karjääris edasi ei liigu. Saksamaal on meil olukord selles mõttes aga hea, et meil on äh, väga edukas äh, naiskantsler, kes on ikka teistele naistele eeskujuks. suur tänu! Eh, sicuramente la, la cancelliera Merkel è. tänan ma arvan, et äh, kantsler Merkel on kindlasti üks vähestest äh, naispeaministritest, äh, valitsusjuhtidest. ja teda kindlasti ei saaks nimetada nõrgaks naiseks. kas veel keegi soovib sõna? proua Moreira, palun. suur tänu ma tahaksin äh, tervitada kõiki, kes äh, tänasest koosolekust äh, osa võtavad. mõned lühikesed märkused minu poolt. parlamentides on võimalik võtta tarvitusele teatavaid kiireid meetmeid. Portugalis meil on näiteks kvoot. mina olen alati olnud kvootide poolt kvoodid ei sea küsimärgi alla naiste saavutusi, vastupidi, naised, kes on valitud välja tänu kvoodisüsteemile, neid ei äh, valita ju välja diskrimineerides, vaid äh, valitakse välja naised, kes äh, on võimekad ja me peame kindlasti panustama ka töö ja pereelu ühitamisele, seda on äh, siin mainitud, on toodud ka Euroopa Parlamendi näide. aga kuidas see kõik äh, oleks võimalik? parlamentides peaks naistel olema selline tööõhkkond, mis on soodus, naistel on ka olemas vastav seadusandlus juba praegu, aga neid õigusakte tuleb parandada, süvendada, rohkem omaks võtta parlamendisiseselt äh, tuleb nende teemadega veel rohkem äh, süviti minna. näiteks äh, vanemapuhkus. nii naised kui ka mehed saavad seda puhkust võtta. erasektori osas on mul siinkohal kahtlused, sellepärast et siin on tegemist ju era öö, initsiatiivi eraalgatusega ühelt poolt, võrdsete võimalustega teiselt poolt äh, selline olukord. niisiis, Portugalis meil on äh, väga dramaatiline olukord naised on kehvemas olukorras, institutsioonidel on küll äh, kvoodid, aga sellegipoolest tuleb panna paika laiemad alused, millelt liikuda edasi võrdõiguslikkusele. meil on vaja edendada dialoogi erinevate Euroopa riikide vahel eriti tuleb aidata riike, kes praegu kannatavad tugevalt äh, finantskriisi all. Euroopa institutsioonid tingimata ei edenda dialoogi liikmesriikidega, et äh, rakendada vastavaid meetmeid. näiteks meie riigis äh, kasvab pidevalt äh, tööpuudus. Äh, Lissaboni lepingul äh, on siin omad mõjud. aga tuleks edendada dialoog institutsioonide vahel ja toetada liikmesriike rohkem täna. Grazie e tra l'altro. suur tänu muuhulgas oleks äh, väga huvitav korraldada üritus, äh, mis käsitleb äh, eriti just noorte naiste tööhõive ehk tööpuuduse küsimusi noorte naiste tööpuudus on saavutanud dramaatilise taseme. teisalt meie peame andma vastuse, me peame reageerima, me peame pakkuma nendele noortele naistele mingit tulevikuperspektiivi. selline kohustus on mitte ainult riiklikel parlamentidel, vaid ka Euroopa Parlamendil ja teistel institutsioonidel. me peame äh, igal juhul keskenduma omapoolse perspektiivi pakkumisele. sellepärast, et muidu me oleme silmitsi nii-öelda kadunud põlvkonnaga, nagu on öeldud. seda väljendit on kasutanud ka IMF-i president. ühesõnaga, ei saa lubada seda, et äh, kriisi kasutatakse ettekäändena ja võimalusena kõrva hiilida kohustustest ja vähendada veelgi naiste õigusi. proua Filatov arvoisa puheenjohtaja, ole. austatud ähm, esinaine, olen Darja Filatov Soomest ja juhin meie parlamendis võrdõiguslikkuse komisjoni. kui ma nüüd mõtlesin oma karjääri peale, siis äh, ei saa öelda, et ähm, see oleks kulgenud kuidagi äh, eraldi võrreldes muu ähm, ühiskonnaga ja kui siin nüüd viidati karjääritakistustele, näiteks sellele, et ei ole piisavalt äh, lapsehoiuvõimalusi, siis äh, see puudutab ju nii naisi kui ka mehi. Äh, kodus tuleb jagada ära kohustused paremini. Soomes on naised osalenud tugevalt tööturul ja näiteks parlamendis on meil erimeetmed ja Soomes ähm, öeldakse, et kui töökohal on äh, üle kolmekümne töötaja, siis tuleb teha võrdõiguslikkuse plaan, see on seadusega ette nähtud, tuleb hinnata võrdõiguslikkuse olukorda töökohal, tuleb võrrelda palku, tuleb võrrelda äh, töökoormust ja oluline on pakkuda välja meetmeid, kuidas edendada võrdõiguslikkust äh, tööelus ja seesama meede on olnud hästi kasutusel ka Soome parlamendis. meil on olnud äh, erinevusi meeste ja naiste äh, tööülesannetes, ka nende kavade kaudu on äh, saavutatud siiski edusamme, näiteks positiivne diskrimineerimine. on märgatud, et ähm, kõrgemal ja kesktasemel on olnud vähem naisi ja on edendatud siis naiste edasiliikumist karjääriredelil ja sama on kehtinud siis, kui äh, kuskil on olnud vähem mehi ja on rakendatud positiivset diskrimineerimist. sellepärast, et muidu äh, võiks, ähm, kui seda mitte teha, ka meeste puhul võiks seda pidada negatiivseks. ja seadusandluses äh, meil lüüakse sõelumise kaudu tähelepanu äh, kitsaskohtadele. mõnikord on tulemused ähm, küll ähm, naeruväärsed ausalt öeldes, aga teinekord äh, tuuakse välja just äh, väga õiged kitsaskohad seadusandluses, mis juhivad tähelepanu kas siis meeste või naiste diskrimineerimisele. lisaks meil on seadusandluses äh, väga tugevalt jõustatud äh, võrdõiguslikkuse aspekti. karjääri äh, kriteeriumid on olnud meil väga hierarhilised. aga kui nüüd vaadata, milliseid pädevusi on vaja, eriti just juhtival tasemel, siis on saadud aru, et karjääri redelil edasiliikumine ei tähenda aste-astmelt edasiliikumist, vaid on otsustatud, et võib ka inimesi väljastpoolt võtta administratiivaparaati sisse ja niimoodi on saavutatud ka naiste parem edasiliikumine karjääris. poliitilisel tasandil on meil kvoodid ainult omavalitsuse tasandil ja omavalitsuste tasandil on äh, tegemist äh, kokkuleppega, on äh, lepitud kokku, et naisi või mehi peab olema vähemalt nelikümmend protsenti ja kui seda neljakümneprotsendilist osakaalu ei saavutada, siis peavad olema põhjendused väga head. aga kui nüüd tulla tagasi tööelu juurde, siis kindlasti on oluline kaasata nii tööandjate kui ka töövõtjate organisatsioonid äh, ja kui head koostööd ei ole, siis läbirääkimiste käigus äh, tihtipeale äh, lämmatatakse ka kõige paremad ettepanekud, suur tänu. Grazie e innanzitutto voglio suur tänu. ma tahaksin äh, tervitada siinkohal kolleegi asepresidenti proua Podimatat, kes vastutab äh, parlamendi juhatuses äh, kommunikatsiooni eest ja pärast äh, praegust paneeldiskussiooni võtab ta ka kommunikatsiooni teemal sõna. proua Kostada. tänan, ka mina sooviksin tänada ürituse korraldajaid argumendid, mida on esitatud, juhivad äh, tähelepanu sellele, et me peame veelgi tugevdama kontakte Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel. me peame tihedamini kohtuma, et vahetada arvamusi nendel teemadel ja jõuda kokkuleppele, milliseid meetmeid on vaja võtta seda kõike selleks, et poliitilisel ja kommunikatsioonitasandil oleks äh, võimalik äh, tõeliselt äh, mõjutada võrdõiguslikkust. me peame tihedamalt koostööd tegema, looma, looma oma võrgustiku, sellepärast et muidu me ei saavuta neid tulemusi, mida meil on praegusel ajahetkel hädasti vaja. naiste küsimus on demokraatia küsimus. meil on vaja rohkem Euroopat ja praegusel ajahetkel peaksime järele mõtlema selle üle, kuivõrd oluline on naiste roll Euroopa ülesehitamisel, Euroopa demokraatia ülesehitamisel, eriti just praeguses kriisiolukorras. proua Angelilli viimasest sõnavõtust tuli ka välja, et see kriis puudutab praegu tervet põlvkonda ja see on alarmeeriv. me praegu oleme loobumas äh, tervest põlvkonnast. sel ajal kannatavad äh, eelkõige noored naised, kes ei leia tööd. meil äh, väheneb seoses sellega ka iive ja see on ääretult tõsine teema. me ei saa lubada sellise olukorra jätkumist kriis äh, pakub meile demokraatlikke ja majanduslikke võimalusi. me saame rohkem panustada naiste majanduslikule potentsiaalile, me ei saa jätta neid kasutamata. naistel on niivõrd kõrge haridustase, et me ei saa sellest mööda vaadata. mis puudutab eelkõnelejate poolt öeldut, siis äh, oluline on äh, teha tööd äh, loomulikult Euroopa Parlamendi siseselt ja ka teistes riiklikes parlamentides ja tuleb äh, täpselt uurida, miks jäetakse komisjonide esimeeste ja muude kõrgete ametikandjate ametisse määramine ainult parteide otsustada see on kindlasti teema, millest me peaksime ka edaspidi rääkima. tuleb vaadata üle olemasolevad reeglid, tuleb arutada teemal, kas nendest piisab, kas neid tuleks muuta. meil peaks olema ehk ka riiklikud äh, tegevusprogrammid. oluline on muuta oma tööstruktuure, kui vaja. oluline on panustada paindlikkusele ja saavutada see, et töö ja eraelu on ühitatavad. Itaalias meil on äh, seadus, mis on esitatud äh, parlamendile, see puudutab äh, börsil noteeritud äh, ettevõtteid. oluline on arutada ka tulevikus edasi selle direktiivi üle, mis puudutab neid börsil noteeritud ettevõtteid mis puudutab äh, nüüd äh, veel naiste olukorda, võrdõiguslikkust, siis Euroopa saaks ehk teha enamat äh, ka erasektoris tuleks ehk panna paika tea-, mitte tingimata kvoodid, aga teatud indikaatorid, näha ette teatavad sanktsioonid väga tähtis on kindlasti arvestada ka keskkonnaküsimustega, seal on juba teatavad sanktsioonid paigas, võib-olla me saaksime sellise lähenemise üle kanda ka teistesse sektoritesse, panustades meeste ja naiste võrdõiguslikkusele. edasi seoses mainitud direktiiviga on meil veel ähm, palju võitlusi ees, nagu juba öeldud, ja siis esindatus äh, kohalikes äh, omavalitsustes. meie senatis äh, vaadatakse praegu läbi seadusandlust ähm, mis puudutab valimisi, praegu on võimalik meil panna paika kaks eelistust äh, ja vaadates ülejäänud äh, seadusega seotud äh, aspekte, oleks meil võimalik saavutada ka parem naiste esindatus. suur tänu. suur tänu. proua Amalatiidu. Είμαι Αμανατίδο Ευαγγελία, εκπροσωπώ... Suur tänu. Mina olen siis Kreeka parlamendi esindaja, olen äh, noorsoo inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimene aseesimees meie parlamendis. tänane arutelu äh, on minu meelest väga oluline kohtumine liikmesriikide parlamentidega väga,, väga-väga tähtis. ja ma tahaksin omalt poolt jagada teiega siis äh, Kreeka mõtteid äh, loomulikult Kreeka on praegu kõigil hambus, rahvusvahelisel tasandil meist väga palju räägitakse ja räägin siis omalt poolt ka. ma kuulasin ära nii proua Angelilli kui ka härra Gustavsoni ja olen paljuski nõus sellega, mis te ütlesite. lugesin läbi ka selle raporti, mille te saatsite enne tänast kohtumist ja ka siin on üsna mitu huvitavat asja kirjas. aga räägiksin siis, nagu ma ütlesin, natukene rohkem Kreeka parlamendist, kuidas asi meil välja näeb ja kvoodisüsteemist meil ja räägiksin natukene laiemalt võib-olla ka naistest poliitikas, aga muidugi need asjad on omavahel äh, lahutamatult seotud, nii et võib-olla äh, räägin juba praegu ära mõned nendest asjadest, äh, mis võib-olla rohkem sobivad pärastisse ossa. meil Kreeka parlamendis on naiste osa, osalus väga suur, viiskümmend seitse protsenti ja kõrgetel ametikohtadel on viiskümmend kolm protsenti naisi, see on väga kõrge protsent, aga loomulikult äh, me räägime siin ainult äh, äh, ametnikest, ülejäänud äh, osa ühiskonnast pilt näeb hoopis teistsugune välja. naiste esindatus Kreeka parlamendis. meil on parlamendis kuuskümmend kolm liiget, äh, kes on naised äh,, kokku on meil kolmsada parlamendisaadikut ehk teisisõnu oleme me ikka väga kaugel praegu veel võrdsusest, aga samas oleme jõudnud väga kaugele võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga, kus naisi oli ainult kaks koma kuus protsenti Kreeka parlamendis. nüüd see Euroopa Liidu keskmine, jah, ka see on meil veel äh, suhteliselt äh, äh, kaugel olev eesmärk. me oleme toonud äh, sisse nüüd kvoodi üldvalimisteks ja kohalike omavalitsuste valimisteks, üks kolmandik peaks olema naised, seda siis Kreeka omavalitsustes. ja proua Angelili ütles täiesti õigesti, et tegelikult asi ei puuduta ju ainult äh, kvootide sissetoomist. Äh, vajalik on see, et meil oleksid paigas ka õiged struktuurid äh, selleks, et naistel oleks võimalus saada juurdepääs otsustuslangetusprotsessidesse. näiteks ei peaks keskenduma ainult parlamentidele ja, ja naiste osalusele parlamentides, vaid näiteks ka teistes organites, nagu seda näiteks ametiühingud meil on väga vähe struktuure selleks, et naisi aidata eriti praegu muidugi majandus- ja finantskriisi kontekstis eh, ei saa eh, Kreeka naised mitte mingisugust toetust eh, selleks, et osaleda kas näiteks ametiühingute töös või siseneda poliitikasse. seda sellepärast, et meie haridussüsteem ja sotsiaalne ülesehitus on lihtsalt niivõrd nõrk me ei, ei aita praegu naisi ei läbi hariduse ega ka üldiste struktuuride sugugi nüüd äh, tööpuudus äh, naiste ja äh, noorte seas, tööpuuduse määrad on väga kõrged, töökohad on ebastabiilsed, väga kõrged on need numbrid ja tegelikult terroriseerivad naisi tööandjad täiesti tööturul. Äh, üks näide, näiteks üks ähm, Bulgaariast pärit äh, naisterahvas proua Kuuleva, keda väga halvasti koheldi. Te olete võib-olla seal tema juhtumist lugenud ka ajakirjanduses. Äh, nii et olukord kohapeal on ikkagi suhteliselt nukker. küsimus on nüüd selles, kuidas soolist võrdõiguslikkust siis edendada loomulikult võrdne tasu võrdse töö eest, eh, samaväärne tasu samaväärse töö eest on kõige olulisem, mille suunas peaks liikuma. kuid praegu minu koduriigis läbi uute kasinusmeetmete, mis ilmselt ukse ees on, eh, on olud muutumas väga raskeks ja põhimõtteliselt eh, praegu käib jutt ellujäämisest ja loomulikult see mõjutab naisi kõige rohkem üksteise järgi pannakse kinni lasteaedasid äh, ja see teeb naiste olukorra veelgi keerulisemaks. Need väga vähesed sotsiaalsed struktuurid, mis meil olid, äh, kaovad nüüd täiesti. Äh, toetus nendele inimestele, kes hoolitsevad vanurite eest, väheneb veelgi ja naised peavad pidevalt täitma lisakohustusi. sellised teenused vähenevad igal pool Äh, ja on väga kahetsusväärne. ma saan aru, et minu aeg on läbi, aga ma ütleksin veel, et ähm, oluline on vaadata, milline on olnud naiste äh, olukord selle kriisi kontekstis. muidugi me võime hoogustada äh, rohkem ja peamegi seda tegema, et naised äh, osaleksid poliitikas, aga selleks on vaja sotsiaalset õiglust ja äh, naised võtavad sotsiaalset õiglust väga tõsiselt, ma ei taha siin mehi solvata, ma ei kritiseeri neid sugugi ja kindlasti, härra Gustavson, teid ma ei tahaks äh, kritiseerida, sest et teie olete Euroopa Parlamendi võrdõiguslikkuse komisjoni esimees ometi. aga äh, mulle tundub, et meil on vaja ka natukene naiselikkust poliitikasse muuta poliitika naiselikumaks, sellepärast et muidu me küll äh, Äh, täidame ainult meeste poolt ähm, loodud prototüüpe. meil on veel kaks kõnesoovijat, äh, enne kui läheme teise paneeli arutelu juurde. Äh, Eesti esindaja, palun. jah, tere, austatud eesistuja, ma tänan ka omalt poolt selle huvitava arutelu korraldamise eest ja ütleks paar sõna ka Eestist. meil on Riigikogus sada üks saadikut ja üheksateist naist nii et ütleme, kuskil viiendik on naisi. ja kvootide üle me oleme aeg-ajalt arutanud küll nii meedias kui ka Riigikogus, aga suhtumine on selline, kuidas ma ütlen, mitte tõrjuv, vaid hästi ettevaatlik. nagu ma saan aru, näiteks Portugalis kvoodid on kehtestatud, aga hästi ei toimi. ja siin tekib paratamatult ka aruteludes see küsimus, et kas me peaksime siis kvoodid kehtestama näiteks ka äh, no ma ei tea madalapalgalistele koristajatele et oleks teatud meeste protsent nende seas näiteks et muidu muidu on see kuidagi kummaline aga no see selleks tegelikult äh, ma kuulan seda kõike suure huviga aga vaadake mul on endal äh, viis last äh, ma olen parlamendi liige ja ma mina isiklikult pole kunagi nagu selle probleemiga elus kokku puutunud no lihtsalt vedas ma annan endale aru et see on vedamine mitte nagu mitte süsteem ütleme aga mida ma tahtsin öelda on see et vaadake noh seda saali näiteks ma pole küll lugenud mitu meest siin on aga ma kipun arvama et äh, alla kümne protsendi kindlasti äh, tegelikult see on naiste teema ja probleem on näiteks ka meil riigikogus ma saan aru ka siin europarlamendis on see et mehi see teema eriti ei huvita et äh, ma küsiks härra gustafsonilt et milles asi Äh, sest äh, äh, ka ühiskonnas on ju tihtipeale nii et need üheksa üheksateist tublit naist kes on meil riigikogu liikmed ma ei tahaks praegu nagu valetada aga ma julgen väita et pooled või rohkemgi on lahutatud sest reeglina mees on see kes tekitab naisele selle klaaslae ja naine säilitades abiellu või mida iganes või pererahu kodurahu äh, ta annab endale aru et ta peab tegema teatud valiku nii et äh, on väga tore et me seda omavahel siin arutame aga äh, ma arvan et see see on väga hea ja tugev signaal et see toimub siin europarlamendis aga siiski suurim väljakutse on see, et esiteks jõuda meie meesteni ja teiseks, et see signaal oleks tõlgitud arusaadavale, arusaadavasse keelde, ma ei tea, kas meedia kaudu või kuidas iganes. me peame sellest nendest stereotüüpidest kuidagi välja tulema sest ükskõik millise kvoodi me kehtestame kui mees ütleb kodus mulle et noh vali kas mina või siis karjäär ja ma pean siis valima ega see seadus midagi ei muuda aitäh Eh, aitäh. ja nüüd saab sõna meie viimane kõneleja. Eh, ka mina tahaksin teid tänada selle väga eh, toreda ürituse korraldamise eest. mul on väga hea meel, et ma saan sellel osaleda. kõigepealt räägin olukorrast Türgis ja sellest, mida me oleme naiste õiguste vallas saavutanud. Türgis on viimasel ajal seadused oluliselt paremaks muutunud, ka põhiseadus, selleks, et tagada soolist võrdõiguslikkust ja hoida ära naiste diskrimineerimine. oleme me loonud siis võrdsete võim-võimaluste komisjoni Türgi parlamendis ja see komisjon siis äh, tegutseb naiste ja naiste võrdõiguslikkuse kaitsmisega, tuginedes siis äh, seadusele, mis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal. meie komisjon hoolitseb siis selle eest, et me kaitseme ja edendame naiste õigusi ning edendame võrdsust meeste ja naiste vahel äh, nii selles komisjonis on niisiis parlamendi fraktsioonide liikmed kui ka siis sõltumatud ning äh, tegemist on siis ühe vähese komisjoniga, äh, kus need sõltumatu, mille töös need sõltumatud liikmed saavad osaleda. enamik äh, komisjoni liikmetest on loomulikult naised, samas varem äh, oli meil see seitsmeteistkümnest naisest, eh, komisjoni liikmest üksteist naised ja praegu kahekümne kuuest kakskümmend on siis naised. Eh, parlamendi naissoost liikmete huvi selle komisjoni tegevuse kas-, vastu kasvab iga päevaga eh, naiste esindatus parlamendis on kümne aastaga väga palju suurenenud neli koma neli protsenti kahe tuhande eh, teisel aastal, naisi oli siis ainult kakskümmend üks ja üheksa koma üks protsenti kahe tuhande seitsmendal aastal nelikümmend kaheksa naisparlamendi saadikut ja nüüd on meid juba neliteist koma üks protsenti, eh, siis eh, need on möödunud aastased andmed ja siis oli meil seitsekümmend kaheksa naissoost parlamendi saadikut. nii et, et need arvud on läinud oluliselt paremaks ja me soovime, et naiste esindus äh, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks tõuseks seitsmeteistkümnenda protsendini. parlamendis äh, meil on võimalused äh, hoolitseda laste eest vanuses kuni kuus aastat Nen naiste, naiste osakaal parlamendis on väga, väga suur, paljud naised töötavad parlamendis nõunikena ning äh, kolmkümmend viis protsenti kogu Türgi parlamendi personalist on siis naised äh, me suhtume väga tõsiselt sellele, et saavutataks sooline võrdõiguslikkus. Türgi on rahvusvahelisel tasandil näiteks andnud oma panuse konventsiooni, mis on suunatud naistevastase vägivalla lõpetamisele. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui Türgi juhtis Euroopa Nõukogu ministrite komisjoni, siis äh, tegelesime ka selle küsimusega ning Türgi on äh, üks esimesi riike, kes on siis naistevastase vägivalla lõpetamise konventsioon, vabandust, perevägivalla äh, vastase konventsiooni ratifitseerinud. meil on olemas ka ühised äh, programmid äh, Äh, mis peaksid soodustama soolist võrdõiguslikkust. tegemist on suurimate programmidega, milles meie komisjon siiamaani on osalenud. tegutseme partnerluse siis ÜRO ja ÜRO arenguprogrammiga äh, tegemist on kaheaastase projektiga, mis näeb ette mitmeid tegevusi nii riiklikul kui kohalikul tasandil, äh, selleks et siis valitsuse sotsiaalse võrdõiguslikkuse poliitika jõuaks tõesti Türgi ühiskonna kõigile tasanditele me korraldame siis äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Äh, kampaania pealkirjaks on näiteks äh, Toeta mind õiglasema maailma nimel. üritame siis kõrvaldada neid puudusi, mis meil on ja saavutada siis sotsiaalset ja sugudevahelist võrdsust Türgis. ning me oleme korraldanud äh, üritusi selle projekti raames, äh, kus on siis kohal äh, provintside kubernerid, vabaühendused ja niimoodi oleme vahetanud kogemusi, tõstnud teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes vast-, vastavalt protokollile, mille me allakirjastasime viiendal detsembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, Äh, mis see protokoll näeb ette siis naiste teadlikkuse tõstmist, soolise võrdõiguslikkuse edendamist, vägivallavastast võistlust. Äh, see protokolli tekst on saatud, saadetud igale Türgi majapidamisele. ning äh, ma loodan, et need meetmed on siis kõigile türklastele tuttavad, aitäh grazie e siam-. suur aitäh! me oleme nüüd oma ajakavast natukene maha jäänud, tahaksin vabandada äh, äh, äh, proua Podimata ja härra Karasi ees. meie arutelu on olnud väga huvitav, aga enne kui ma annaksin neile sõna, annaksin sõna härra Gustavsonile, sellepärast et proua Toom esitas talle konkreetse küsimuse. palun, härra Gustavson Äh, ma tahaksin öelda vaid äh, kahte asja. Äh, ma kõnelesin majanduskriisist ja sellest, kuidas see mõjutab me-, mehi ja naisi erinevalt ja mitmed kõnelejad mainisid seda teemat, väga paljud sõnavõtud olid väga konstruktiivsed. aga tahaksin rõhutada siiski seda, et naisi mõjutab kriis erinevalt, aga me ei tohiks vaadata naisi kui ainult ohvreid, vaid pigem kui osa lahendusest sellele kriisile. meie äh, komisjon on otsustanud, et järgmisel aastal rahvusvahelisel naistepäeval, kaheksandal märtsil me korraldame Brüsselis konverentsi äh, sellest, kuidas naised reageerivad kriisile. nii et me saame tõesti rõhutada seda, et äh, et meie arvates jah, kriis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kaheksandaks märtsiks veel läbi ei ole. Äh, kui see selleks ajaks läbi on, siis on mul selle üle küll väga hea meel, aga ma ei usu, et nii läheb. nüüd äh, proua Toomi küsimus. ma ütleksin, et et ma vastan väga lühidalt, aga tegelikult oleks sellele küsimusele vastamiseks vaja väga pikka aega, miks on sooline võrdõiguslikkus küsimus, millega naised alati tegelevad. mina isiklikult olen väga üllatunud, et see niimoodi on, aga põhjus on selles, et me elame ühiskonnas, kus ei ole soolist võrdõiguslikkust, me elame ühiskonnas, kus on ikkagi selline patriarhaalne võimusüsteem, kus meestel on tihtipeale rohkem võimu kui naistel. loomulikult me võime seda võimustruktuuri nimetada kuidas iganes, mõned nimetavad seda soopõhiseks võimusüsteemiks, mõned patriarhaalseks võimusüsteemiks. termineid on mitmeid, mida võib kasutada. aga me tõesti elame sellises patriarhaalses võimusüsteemis ning see tekitab stereotüüpe soorollide kohta. Äh, nende stereotüüpide taustal meid kas-, me kasvame üles, kui me oleme väiksed poisid-tüdrukud ning need stereotüübid äh, Äh, mõjutavad teatud viisil meie käitumist ühiskonnas. tegemist on äh, sotsiaalselt äh, peale surutud soorollidega, need ei ole bioloogilised rollid. ning see tähendab, et meie käitumine on juba ette ära määratud. inimesed ütlevad, et meil on vaja äh, lastehooleteenuseid, et naised saaksid ühiskonnaelus osaleda, et naised saaksid aktiivselt osaleda tööturul. ja äh, minu meelest peaks olema sama oluline meeste jaoks, et äh, on laste hool, hooldeteenused, aga ühiskond ei arva, et laste eest hoolitsemine on meeste ülesanne kui tõstatub äh, esimene küsimus, kui naine saab kõrge ametikoha, küsitakse, kes su laste eest hakkab hoolitsema nii et, et ma olen teiega täiesti nõus, et sooline võrdõiguslikkus minu arvates ei tohiks olla ainult naiste küsimus. Äh, sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste ja demokraatia küsimus ning ma arvan, et kõik peaksid selle äh, vastu huvi tundma. kõik äh, inimõiguste alased küsimused on sellised, mis puudutavad nii mehi kui naisi, aga samas, kui jutt läheb soolise võrdõiguslikkuse peale, siis mehed justkui kaovad pildilt ära. ja ma arvan, et me peame tegema veel väga palju tööd selleks, et olukorda äh, äh, muuta, me peame lihtsalt selgeks tegema, et see on inimõiguste küsimus, see oleks minu vastus teile Ehm, hästi. veel üks ähm, teadaanne, mis puudutab siis Euroopa Parlamendi naissaadikuid. on väga oluline rõhutada, et et kuigi nai-, naised võib-olla ei ole otsuseid langetavatel, langetavates organites väga äh, kõrgel kohal nende arvude põhjal, mis ma enne mainisin, aga Euroopa Parlamendis nad on siiski tõesti väga aktiivsed. näiteks ma tean, et Itaalia, Itaaliast pärit parlamendisaadikud ja ka mina esindan Itaaliat on äh, väga uhked selle üle, et me saame öelda, et, et meie äh, naised, Itaalia naised on võib-olla kõige pühendunumad ja aktiivsemad istungitel osalejad, äh, seadusandlikus töös osalejad. see oleks üks konkreetne näide naiste aktiivsest osalemisest. nii et, et et kuigi võib-olla eh, naiste olukord ei ole väga hea, siiski eh, naised teevad oma tööd südamega eh, ja võib-olla isegi paremini kui mõned naised, kes on kõrgetel kohtadel, aga nüüd annaksin sõna kolleegidele proua Podimatale ja härra Karasele, kes vastutavad kommunikatsiooni eest ning tahaksin rõhutada, et igaüks on äh, tõesti äh, tunnustanud seda mõtet luua infovahetus ja kogemuste vahetusvõrgustik, sellepärast et äh, informeeri-, informeeritus tähendab osalemisvõimalust. väga oluline on kodanikke teavitada, kodanikke kaasata selleks, et nad saaksid osaleda meie otsuse langetamise protsessides. kõik need asjad on meie jaoks praegu väga olulised, palun proua Podimana. aitäh, aitäh, proua Angelilli, aitäh selle kutse eest, aitäh võimaluse eest täna siin olla. ma arvan, et see rohkearvuline osalus siin konverentsil ning samuti sõnavõttude kvaliteet, mida mul oli võimalus kuulda, näitab, et see algatus on juba olnud edukas ning äh, see üritus on ka tõendiks selle kohta, et naised saavad anda poliitikasse väga olulise panuse. nii et, et kõigepealt tahaksin teid tänada ja tahaksin tänada ka härra Gustavsoni, Naisõiguste Komisjoni esimeest, selle algatuse eest, et tulla siia kokku koos rahvusparlamentide esindajatega ning vahetada mõtteid soolise võrdõiguslikkuse teemal Äh, Euroopa jaoks väga olulisel hetkel, Euroopa tuleviku jaoks olulisel hetkel, Euroopa integratsiooni jaoks olulisel hetkel on meie arvates väga oluline kaasata täiel määral rahvusparlamendid ning tugevdada meie koostööd ja tegevuse kooskõlastamist. see on väga oluline selleks, et meie tegevust krooniks edu ja loomulikult puudutab see ka tegevust soolise võrdõiguslikkuse vallas niisiis, kõigepealt tahaksin avaldada tänu äh, äh, asepresident Angelillile, kes tõesti selle tänase ürituse toimumise võimalikuks tegi. tänane kohtumine on suurepärane võimalus vaheldada kogemusi, aga samuti ka rõhutada, et vaatamata edusammudele, mida soolise võrdõiguslikkuse vallas on saavutatud, on veel väga palju tööd vaja ära teha, väga pikk tee on veel vaja käia asepresident Karas ja mina, meie ähm, äh, asepresidendina, kes tegutsevad äh, kommunikatsiooni ja infopoliitikaga, leiame, et on väga oluline, et me sellisel üritusel osaleme. Äh, kõik, mis siin parlamendis toimub, peab jõudma meie kodanikene, äh, kodanikele lähedal olemine tähendab seda, et me tegutseme nende huvides, meie tegevus peab muutma nende elu paremaks me peame neid teavitama selleks, mida meie nende heaks teeme, aga samuti ka õppima neilt. igasugune kommunikatsioon on alati kahesuunaline. niisiis asepresident Karas ja mina kui kaks asepresidenti, kes vastutavad kommunikatsiooni eest, üritame rõhutada eelkõige just seda, mida parlament on teinud selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust ning äh, see tänane üritus on üks näide sellest, ähm, äh, kuidas ähm, Euroopa Parlament siis teavitab üldsust oma soolise võrdõiguslikkuse edendamise vallas tehtavast tööst. Äh, Euroopa Parlamendi ja kommunikatsioonitalituste sõnum on täna jõudmas üle kogu Euroopa tänu Euroopa Parlamendi infobüroode pressitalituste kõikides liikmesriikides Äh, samuti tänu parlamendi veebilehekülje läbi sotsiaalmeedia ning teiste internetipõhiste platvormide. nagu te teate, kantakse seda istungit praegu internetis üle, nii et, et kõik huvitatud kodanikud saavad siin toimuvaid arutelusid interneti vahendusel jälgida eilsel üritusel, kus me tänast konverentsi ette valmistasime, korraldasime seminari ajakirjanikele, rääkisime seal sügavuti soolisest võrdõiguslikkusest just nimelt selleks, et ajakirjanikel äh, oleks teadmised, et nad saaksid põhjalikult sellel teemal kirjutada Euroopa Parlament äh, tõesti on väga huvitatud äh, inimeste teavitamisest kõigil teemadel, mis on sootud, seotud soolise võrdõiguslikkusega. Äh, väga oluline selles kontekstis on rahvusvaheline naistepäev, päev, mida me tähistame igal aastal kaheksandal mail ja seal räägime siis naiste saavutustest minevikus, olevikus ja tulevikus nii majanduses, poliitikas kui sotsiaalsfääris Äh, Euroopa Parlament on juba aastaid korraldanud üritusi kaheksandal märtsil ning äh, nendel üritustel on alati teema, selle valib välja siis Naisõiguste Komisjon ja novembris äh, oli meil siis võimalus kuulata ära milline on siis see teema, mis valitakse selleks korraks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli meil siin Brüsselis kolm olulist üritust, mis puudutasid võrdset töötasu. nagu te teate, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teema oli võrdne palk võrdväärse töö eest. Euroopa Parlamendi infobürood kõigis liikmesriikides samuti korraldasid sellel teemalisi üritusi me peame levitama oma sõnumit väljaspoole selle koja seinu, väljaspoole Brüsselit, me peame jõudma kodanikeni, me peame äh, äh edendama äh, oma pühendumust, saavutada võrdsus meeste ja naiste vahel ning selleks, et seda eesmärki saavutada, äh, peame looma ka kahesuunalise kommunikatsiooni Äh, selleks, et äh, meieni jõuaks kodanike poolne panus, äh, nende arv, kogemused, nende vajadused ning samuti nende arvamused sellest, mida institutsioonid siiamaani on teinud kõik kaasaegsed kommunikatsioonivahendid, sotsiaalmeedia ja platvormid võimaldavad meil seda täna teha paremini kui varem Äh, meil on tõesti võimalik luua tõeline dialoog äh, kodanikega, me peaksime ära kasutama kõiki meetmeid, aga me ei tohi loomulikult ka traditsioonilisi info- ja kommunikatsioonikanaleid eirata samas tahaksime äh, minna kaugemale sellest äh, sündmuste põhisest lähenemisest, me tahaksime äh, korraldada sellise pideva kampaania, mis keskendub põhiõigustele, mida Euroopa Parlament kaitseb. ning nagu härra Gustavson just ütles, sooline võrdõiguslikkus on osaks nendest põhiõigustest mida Euroopa Liidus kaitstakse. Euroopa Parlament on koda, mis läbi oma seaduste, läbi oma poliitiliste otsuste on alati vankumatult kaitsnud selliseid põhiõigusi nagu demokraatia, väljendusvabadus, liikumisvabadus, sooline võrdõiguslikkus, kultuuriline mitmekesisus ning inimõiguste edendamine. ning nendes küsimustes valitseb laiapõhjaline poliitiline üksmeel E, seistes silmitsi erinevate kriisidega, sealhulgas ka usalduskriisiga institutsioonide ja kodanike vahel, on väärtused just nimelt see, mis meid ühendab. Euroopa kodanikel on põhjust olla uhke selle üle, et nad on osaks sellisest liidust, kus väärtusi austatakse. aga väärtused ei eksisteeri vaakumis väärtused leiavad väljendamist läbi seaduste, läbi parlamendi töö, läbi konkreetse poliitika äh, valdkondades, mis otseselt mõjutavad kodanike elu. kui kommunikatsioon soolise võrdõig-, äh, kui me räägime kommunikatsioonist soolise võrdõiguslikkuse kontekstis, äh, siis tuleb pöörata erilist tähelepanu just nimelt Euroopa Parlamendis vastu võetud seadustele Äh, kogu äh, meie tegevuse jooksul ja lõpetaksin üleskutsega kõigile, kes esindavad Euroopa Liidu kodanikke. ma arvan, et me peame rohkem kuulama kodanike arvamust. ma tahaksin öelda, et viimase Eurobaromeetri andmetel on äh, kõige olulisemad väärtused, mida Euroopa Parlament peaks kaitsma, järgmised. kõigepealt inimõiguste kaitsmine, siis võrdsus meeste ja naiste vahel, sõnavabadus, solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, solidaarsus Euroopa eh, ja vaesema, maailma vaesemate riikide vahel ja sii-, siis dialoog kultuuride ja uskude vahel, vähemuste kaitse, surmanuhtluse kaotamine kogu maailmas väga oluline on olla järjekindel ja tõhus nende prioriteetsete väärtuste kaitsmisel. kui me seda suudame, siis saadame kodanikele selge sõnumi, et oleme nende häält kuulda võtnud. ning tahaksin veel kord tänada asepresident Angelillit selle algatuse eest. tänan teid tähelepanu eest ja ma olen täiesti kindel, et minu kolleeg Otmar Karas täiendab siis seda pilti, kuidas kommunikatsioon saab aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, suur aitäh! Ladies and gentlemen uh,, dear friends. daamid ja härrad, kallid sõbrad. kõigepealt tahaksin tänada asepresident Angelillit ning äh, Naisõiguste Komisjoni esimeest härra Gustavsoni algatuse eest, mis viis selle tänase ürituse korraldamiseni. samuti tahaksin neid tänada äh, mitmete teiste algatustega, mida nad meile piisav, äh, tihtipeale esitavad, nad on meile pidevalt rääkinud, mida me saaksime paremaks teha. tahaksin tänada ka proua Podimatat selle ülevaate eest, mida Euroopa Parlament teeb põhiõiguste kaitsmiseks Äh, toetaksin äh, teie seisukohta, et parlament on institutsioon, mis on kodanike poolt otse valitud ja seetõttu me mitte üksnes ei pea kuulama, mida kodanikel on öelda, vaid me peame ka tegutsema äh, vastavalt kodanike vajadustele ja soovidele. meie ülesanne on tegutseda ja mitte ainult analüüsida seda eriti majanduskriisi ajal, kus samuti äh, ajal, mil on usalduskriis poliitikute vastu ja sellise kriiside ajal võib küsida, et mis mõtet on kõnelda väärtustest. Äh, meil on palju prakt-, pakilisemaid majanduslikke ja juriidilisi küsimusi, mis vajavad lahendamist. minu arvates äh, ei välista need kaks asja teineteist Äh, meie usume, et kriisi ajal on just nimelt kohane mõelda ka väärtustele ja just väärtustele eelkõige, sellepärast et see viib meid tagasi põhilise juurde ning teiseks äh, ka sellepärast, et just nimelt kriiside ajal äh, seatakse väärtused küsimärgi alla. Euroopa Parlament korraldab praegu nelja äh, kommunikatsioonikampaaniat, mis keskenduvad neljale põhiväärtusele. sooline võrdõiguslikkus, kultuuriline mitmekesisus, inimõigused ja kodanikud. Need oleksid siis näited väärtuste kohta, mida Euroopa Parlament edendab pealt sel moel, et korraldab üritusi ning äh, läbi nende ürituste näitab, milline on meie vankumatu seisukoht nendes küsimustes. aga nii nagu väärtused äh, ei eksisteeri vaakumis, nii ka äh, nii ei saa ka Euroopa Parlament võib-olla jõuda kõigi kodanikeni üksinda meil on vaja toetust äh, võrgustikelt, mis on olemas, meil on vaja toetust teilt, rahvusparlamentide saadikutelt. Lissaboni leping rõhutab, kuivõrd oluline on nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid. koostöö äh, äh, erinevate parlamentide vahel on äärmiselt oluline aga on ka selliseid valdkondi, kus töö toimub endiselt paralleelselt ning eh, ei toimu koostööd. rahvusparlamentide esindajad ja Euroopa Parlamendi esindajad liikmesriikide esindajad, Euroopa infobürood saaksid anda väga olulise paluse selle koostöö parandamisse arvestades seda tänast üritust, on Euroopa Parlamendi infobürood võib-olla just nimelt selleks kohaks, kus äh, võiks olla koos kogu asjakohane äh, info ja kus seda saaks siis vahet, vahetada liikmesriikide parlamendide esindajatega, enne kui sõnum kodanikele edastatakse. ma arvan, et me saame korraldada Äh, kõikides infopüüdes, äh, infobüroodes arutelu sellel teemal, mida me arutame siin täna ja mida arutasime siis ka eile, kui me kohtusime ajakirjanikega. mõned algatused äh, on juba ellu rakendatud Euroopa tasandil, selleks, et edendada siis soolist võrdõiguslikkust, eriti Äh, naiste äh, edutamist siis äh, kõrgematele ametikohtadele. Euroopa Parlament on korduvalt toetanud kvootide sisseviimist, mis aitaks siis suurendada naiste osalust näiteks ettevõtete juhtkondades või järelevalveasutustes. me teame, et rohkem kui viiskümmend viis protsenti Äh, ülikooli lõpetajatest on naised, aga miks äh, juhtivatel ametikohtadel äh, see protsent kajastamist ei leia? ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Parlament peaks jätkama soolise võrdõiguslikkuse edendamist. ning kui vaja, siis tuleb kehtestada ka kvoodid, me oleme seda juba erinevates õigusaktide üritanud saavutada. siiamaani saavutatud edusammud soolise võrdõiguslikkuse küsimused on liikmesriigiti erinevad. ning see tuli välja ka siin eelneva arutelu käigus meie aga kui avaliku elu tegelased ei äh, peaks üritama ainult reguleerida kõike, mida teised teevad, me peaksime ise ka eeskujuks olema. kui vaadata nüüd konkreetsemalt meie oma äh, äh, koda, siis me näeme, et meil on veel väga pikk tee käia äh,. esitaksin teile mõned arvud naiste osaluse kohta poliitikasse. Äh, need on äh, vägagi kõnekad ja on selge, et äh, asjade paranemiseks on ruumi veel väga palju. Euroopa Parlamendis proua Angelilli juba mainis et, et kuuskümmend viis protsenti kohtadest on täidetud meestega. ja naisi on ainult kolmkümmend viis protsenti parlamendisaadikute hulgas. liikmesriikides on see lõhe veelgi suurem, seitsekümmend viis protsenti parlamendisaadikutest, rahvusparlamentide saadikutest on siis mehed ja ainult kakskümmend viis protsenti on naised. ei ole mitte ühtegi parlamenti Euroopa Liidus, kus naisi oleks rohkem kui mehi. lõpetuseks tuleksin tagasi selle eh, juurde, mida ütles asepresident Anni Podimata. keskmiselt eh, EU Euroopa Liidus naised teenivad seitseteist koma viis protsenti vähem kui mehed samaväärse töö eest. ning äh, tuginedes Eurobaromeetri tulemustele, äh, mis viidi läbi siis äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kahekümne ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, Äh, leitakse, et just nimelt Euroopa tasandil tulevad need palgaerinevused lahendada. kui kodanikud äh, seda soovivad, äh, siis on Euroopa Parlamendi kohus edendada võrdsust meeste ja naiste vahel ning olla eeskujuks, ähm, edendades siis võrdsust siin meie enda kojas ja veel üks tähelepanek ja teen selle oma emakeeles saksa keeles E-, enne siiski, kui ma saksa keelele lähen, tahaksin öelda veel, et ma olen ühe e, sotsiaalse vabaühenduse president, see ühendus tegeleb tervishoiuga ning ma tean, et erinevused, mis meil on ühiskonnas, minevikus kannatas naiste karjäär perekonna ja laste kasvatamise tõttu. tänapäeval on äh, toimunud demograafiline areng, äh, perekonna olukord on muutunud, aga endiselt on naised silmitsi samade koormuste ja samade väljakutsetega, sellepärast et nii äh, lais-, laste eest hoolitsemine kui ka vanurite eest äh, hoolitsemine on äh, naiste kohustus, sõltumata sellest, äh, kas naine käib tööl või mitte. ja seda kõike vaatamata sellest, et meil on uued demograafilised, ühiskondlikud ja sotsiaalsed väljakutsed. olemasolev ja tulevane seadusandlus peab arvestama selle lisakoormusega sotsiaalõiguses ja pensioniõiguses ja kui me seda ei tee, siis äh, tööelu alguses ja inimese bioloogilise elu lõpus loome me sellega naistele võrreldes meestega mitmekordse äh, koorma. ja hetkel on olukord selline, et äh, seadusandlus naisi ei toeta. põhimõtteliselt on siin tegemist riikliku ülesandega, aga Euroopa Liit äh, ühendusena peab äh, tõstma teadlikkust selle probleemi osas. liikmesriike tuleb äh, kannustada tegema muutusi oma sotsiaal- ja tööhõivesüsteemis. nii et meil on väga palju teha, ülesannete arv ei vähene, väljakutseid on järjest enam, olgugi et me oleme teinud äh, samme edasi, aga tulevikus äh, meie tegevus selles valdkonnas ka kindlasti ei saa olema igav. mul on hea meel selle üle, et naiste õiguste äh, võrdõiguslikkuse komisjoni juhib Euroopa Parlamendis meesterahvas, suur tänu! quindi abbiamo bisogno. Eh, suur tänu, härra Kaaras. mida meil siis vaja on, meil on vaja revolutsiooni seadusandluses. meil on vaja praktilisi instrumente, teenuseid, paindlikkust tööturul, selleks, et olukord paraneks. aga vaja on ka mentaliteedi muutust. ma tahaksin ühte öelda härra Kaarase öeldule reageeringuks? peaaegu alati on nii, et äh, naised äh, kannavad terve pereelu koorma ise äh, mina ise näiteks väga tihti olen Brüsselis ja Strasbourgis ja ei saa üsna tihti midagi ette võtta, aga ikkagi saadavad mulle kodust äh, pereliikmeid sõnumeid, äh, küsivad minu käest, mis peaks tegema ja mina pean kogu aeg leidma võimaluse nendele vastata, nende sadadele probleemidele. kuigi nad teavad väga hästi, et mul ei ole võimalust midagi teha, sellepärast et nad näevad minus äh, seda inimest, kelle käest küsida abi ja nõu ja kui me seda mentaliteeti muud, muuta ei suuda, jah, ma olen küll Euroopa Parlamendi asepresident ja ei saa toolil istudes, kui ma istungit juhin, nende pereasjadega tegeleda. sellest peavad ka aru saama minu pereliikmedki. Äh, nüüd on veel kõnelejad, proua Olišovska kõigepealt. suur tänu. mul on väga hea meel äh, selle paneeli teema üle. kommunikatsioon tänapäeva maailmas on üks olulisemaid vahendeid loomaks äh, ühendust äh, kõikide ühiskonnaliikmetega. kommunikatsioon peaks toimima erinevatel tasemetel paremini näiteks kui me räägime poliitikutest, parlamendiliikmetest, naisparlamendiliikmetest, siis äh, tihtipeale on kommunikatsioon naiste puhul teistsugune kui äh, meeste puhul, naised räägivad rohkem üksikasjadest, mis äh, on nende jaoks olulised äh, halduspoliitilises või eraelus. ja nad vahetavad rohkem omavahel arvamusi, aga sinna ka asi jääb. naised on tegelenud järjest enam kogu aeg probleemide lahendamisega, nad ähm, kuulavad äh, kõik ära ja tihtipeale need äh, probleemid, millega naised tegelevad, ei äh, saa meedias erilist tähelepanu aga need teemad, mille peale lõpuks äh, plaksutatakse, need ikkagi maanduvad äh, meeste töölaual. siis äh, tullakse välja uhke pressiteatega, reklaamitakse lahendusi Facebookis, ühesõnaga mehed presenteerivad oma tööd tugevamalt ja väga lihtne on siis ka jälgida, millised on äh, sellise erineva kommunikatsiooni mõjud ühiskonnas. loomulikult äh, kommertsajakirjandus mängib siinkohal väga olulist rolli. väga lihtne on ka märgata, et äh, meedia suhtlus ühiskonnaga on tihtipeale meestepõhine. näiteks äh, Poola televisioonis, äh, aga kindlasti mitte ainult äh, Poola televisioonis on mõningaid saateid, ähm, kuhu naisi üldse ei kutsuta. ja see on tõesti väga rahutust, rahutuks tegev tõsiasi. mehed on seal rõõmsalt omaette, omakeskis ja siis ähm, vaatajad tegelikult ootavad midagi teistsugust ikka ja jälle needsamad inimesed äh, võtavad seal saates äh, sõna, see on täiesti põhimõtteliselt väljakannatamatu ja kui räägitakse poliitikast, siis äh, jutulaua taga on enamasti ainult mehed. ja ükskõik, kas siin on tegemist siis televisioonisaadetega, selliste televisioonisaadetega, või teatud üritustega, siis äh, tuleks arvestada teatava kvoodiga. läbirääkimistele või aruteludele tuleks kutsuda võrdselt mehi ja naisi. ja sellest äh, protsendimäärast tuleks kinni pidada. näiteks äh, kolmkümmend protsenti naisi, seitsekümmend protsenti mehi aga tihtipeale sellest äh, kvoodist ähm, loobutakse. lisaks sellele tuleks arvestada naiste positsiooniga. naised on äh, niikuinii vähemuses. aga naisi tuleks tähelepanelikumalt äh, kuulata naised äh, peaksid äh, nagu rohkem ise esile tungima, ennast esile tõstma, et läbi lüüa. ka tihtipeale naised on äh, täheldanud, et neil on tegelikult väga palju öelda ja nad saaksid anda oma panuse. aga tuleb saavutada see, et naised üldse kuulatakse ära ka meedias peab sooline võrdõiguslikkus teemana saama rohkem kajastatud. Danil. suur tänu, proua Quintanilla, palun. tere pärastlõunat ka minu poolt, mina olen Carmen äh, Quintanilla ja olen äh, soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimees äh, Hispaania alamkojas tänane kohtumine, mille on kokku kutsunud Euroopa Parlamendi Naisõiguste Komisjon, eh, siia võtsin ma kaasa ka oma senati kolleegi ja tahaksin teid kõigepealt eh, selle ürituse eest tänada. see on väga ilusti korraldatud arutelu. Eh, see on võimalus rääkida sellest, kas me tahame tuua sisse kvoodid või ei aga peaasjalikult on jututeemaks äh, siiski kõige suurem äh, murekoht äh, nimelt sooline võrdõiguslikkus ja ei teagi, kas see on nii palju murekoht või, või mingisugune utoopia. väga palju on Euroopa võtnud vastu direktiive äh, pärast Pekingi kohtumist, äh, pärast seda, kui Strasbourgi Euroopa Nõukogu ja ÜRO on võtnud vastu omapoolseid soovitusi. ja kõik äh, need dokumendid viitavad võrdõiguslikkusele kui õigusele ja mitte kui väärtusele ja me peame tõesti analüüsima seda, mida on senist tänaseks ära tehtud ja mida on saavutatud mida me oleme siis juba teinud? kõigepealt muidugi naiste elu mõjutavad äh, väga tõsised probleemid. Äh, näiteks äh, palgalõhed, kodune vägivald, soopõhine vägivald, klaaslagi, millega hoitakse naised otsustest eemal me peame viitama sellele, et naised kannatavad majanduskriisi kontekstis äh, palju rohkem kui mehed. Äh, see kriis on oma juured ajanud äh, üle terve Euroopa Liidu ja küsimus on tõsine ka see, millist rolli me naistena võiksime mängida. kuidas me saaksime täna arutelul olevas, olevatel teemadel mõlemas saavutada edasiminekut. kõigepealt naised meedias ja siis naised otsuste juures, e, ettevõtte nõukogudes ja poliitikas. E, naised meedias ei langeta üldse mitte mingisuguseid otsuseid, see on selge kui naised äh, on äh, meedias hõivatud, siis tavaliselt äh, sellistel kohtadel, kus ähm, lihtsalt nad teenivad oma palga välja, kuid mitte mingisugust mõju neil meedias tegelikult ei ole. ja väga oluline on, et kõik siseriiklikud parlamendid üle terve Euroopa Liidu kasutaksid meediat rohkem ära selleks, et anda reaalsemat pilti sellest, kuidas äh, naised tegelikult elavad. parlament äh, peaks äh, seda tegema läbi selle, et ähm, võetakse vastu naiste elu muutvaid seaduseid, seda me oleme Hispaanias teinud, kõik meie naisesaadikud, kes kuuluvad võrdõiguslikusse komisjoni nii ülem- kui ka alamkojas, on üritanud äh, mõjutada seadusandlikku protsessi, me oleme üritanud enda hääle kõlama panna ka meedias. me oleme neile rääkinud äh, nendest aruteludest, mida parlamendis peetakse, sellised küsimused nagu näiteks äh, diskrimineerimine palkades, kui meil on jutuks olnud töö ja pereelu ühildamine, siis me oleme sellega ka läinud pressi ette. ja Äh, kui jutuks on olnud naiste kaasamine otsustuslangetusprotsessidesse, siis oleme samuti sellest rääkinud, ma ei tea, kas me peame olema sama aktiivsed ja sama jõulised, kui seda on mehed poliitikas ja nagu proua Angelilli ütles, et sellised kohtud Euro-, kohtumised Euroopa Parlamendis on väga teretulnud ja tuleks äh, kokku kutsuda uus taoline kohtumine, mis saadab väga selge sõnumi välja ka pressile. me eh, toimetame tänapäevases maailmas jätkuvalt patriarhaalse ühiskonna normide järgi ja naiste ees on veel väga pikk tee. ja me peame andma endast kõik ja ma olen nõus härra Gustavsoniga eh, selle eest, et kui, eh, et seda majanduskriisi vaadates on selge see, et naisi selle eest süüdistada ei saa aga selle kriisi mõjud naistele on suured, me peame naiste osaluse meedias äh, seda kuidagi suurendama, selleks et ka meie meetmed kriisi lahendamiseks välja tuua, me peame üles näitama juhtimisoskust äh, ajal, mil väga paljude Euroopa liikmesriikide äh, tulevikud on kaalul. veel üks väga oluline punkt pärast lõunat räägime me naistest poliitikas. ma pean kahjuks äh, võib-olla lahkuma, sest et äh, pean äh, minema täna õhtul Euroopa Nõukokku, kus ma pean kell üheksateist null null kõne Euroopas vabaduse ja hariduse kohta. ja seega ma tahaksin ühte asja öelda, enne kui ma lahkun tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal toimus äh, neljas äh, naiste maailmakonverents Pekingis. tegemist on tõelise verstapostiga äh, meie liikumise ajaloos. siis oli naissaadikuid parlamendisaadikute vahel äh, Äh, seas väga vähe. nüüd oleme me äh, Hispaaniast olla ainult üks protsent ja nüüd oleme nende aastatega hüpanud suure hüppe edasi, kaheksateist protsenti äh, vabandust, maailmas keskmiselt. Ähm, Hispaanias on saavutatud samuti suur edasiminek, nüüd on meil kolmkümmend kuus protsenti saadikutest naised. Hispaania valitsuses äh, on nelikümmend kaks protsenti ministritest naised. Äh, omavalitsustes äh, Hispaania regioonides, vähemalt osades nendest, on äh, naiste osalus suurem kui meeste oma. aga naiste roll otsuste võtmises ja eriti äriringkondades, ettevõtete juhatustes, on küll väga väike, me ei kuule üldse naiste häält kõrgetel kohtadel seal ainult öö, väga üksikutel ettevõtetel on naisi juhatustes. ja veel üks tõsiasi. viiskümmend kaks protsenti tudengitest on, vabandust, viiskümmend kuus protsenti tudengitest Hispaania ülikoolides on naised. kõrgetel juhtivatel kohtadel on naisi seitseteist protsenti ainult äh, nõukogu, äh, ainuüksi viis protsenti kõikidest nõukogu esimeestest äh, on naised. me ei saa, me ei rääkisi mitte mingisugusest võrdsusest. me räägime üksikutest naistest, kes jõuavad nendele kõrgetele kohtadele, kus tegelikult otsused langetatakse. selleks, et neid naisi oleks rohkem, me peame me leidma meetmed selleks, et töö ja pereelu ühildada. me peame äh, mõistma seda, kui suur äh, hüpe tuleb veel hüpata. meie võrdõiguslikkuse seadus võeti vastu kahe tuhande seitsmendal aastal, kus me nõuame naiste osaluse suurendamist äh, juhatustes ja nõukogudes. ja järk-järgult äh, naised ka edu saavutavad ja jõuavad nad ka nendesse juhatustesse. no vaatame, kuidas Euroopa Parlament saaks omalt poolt mõjutada liikmesriike. luua alused ähm, naiste edutamiseks. selleks, et lõpuks ometi oleks naistel võimalik äh, need tõkked ületada et võrdsus saavutatakse, et naised saaksid mängida rolli, mis neile kuulub nii äriringkondades äh, kui ka poliitikas. majanduskriisi ajal äh, tuleb rohkem kui kunagi varem loota naistele selleks, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus vabastada köidetest me oleme vastu võtnud Lissaboni lepingu, Rooma lepingud, kõikvõimalikud ülemaailmsed konverentsid, kogu aeg räägime ebavõrdsusest ja Gustavson, jah, nagu te ütlesite, meil on ka oma minister võrdõiguslikkuse jaoks äh, Hispaania valitsuses. aga me peame äh, lahendama äh, selle võrdõiguslikkuse probleemi, võrdõigustus tuleb eemaldada, aga tee selleks on veel pikk suur tänu. meil on veel neli kõnelejat nimekirjas. me peaksime põhimõtteliselt äh, nelja minuti pärast lõpetama. nii et ma paluksin kõiki kõnelejad teha lühi, lühidalt ja proua esinejana küsib, kas tõlkemeeskonna annab mõned ekstra minutid lahkelt anname, aga äh, proua esinejana tuletab meelde, et tehke nii lühidalt kui võimalik, äh, sellepärast et täna pärastlõunal on meil veel võimalus asjadest rääkida. Äh, kolleeg Šaav. ja film, film tänk für das Wort, meine. ja suur tänu, mina olen Jean-Paul Šaav, meesterahvas, kes äh, võtab ka lühidalt siin sõna olen pärit äh, Luksemburgis ning olen äh, seal pere, noorte ja võrdsete võimaluste komisjoni esimees. ühesõnaga, tegeleme ka naiste ja te meeste teemaga ühiskonnas. ma usun, et äh, paljud naised soovivad olla aktiivsed. kuulates tänaseid kõnelejaid, on see ilmselge. on palju naisi, kes äh, hea meelega vaimustunult äh, annaks oma panuse, aga nagu juba öeldi mitmete kõnelejate ja ka teie poolt, proua esinaine, naised tihtipeale ei suuda ühitada töö- ja pereelu. täna hommikul tekkis mul üks isiklik mõte. võib-olla peaks meil olema programmid, mille sihtgrupiks poleks mitte naised, vaid mehed. me peaksime mehed panema ka vastutuse, vastutama rohkem töö ja pereelu ühitamise eest, sest et meeste, mehed on ka mitte just päris äh, süütud, kui me räägime sellest äh, koormast, millega naised silmitsi on, me peame mehi julgustama andma rohkem äh, vabadust naistele, kes soovivad anda oma panust ühiskonnas ja loomulikult peaksid siis ka mehed võtma rohkem vastutust äh, kanda pere- ja sotsiaalvaldkonnas. siin on tegemist väärtuste küsimusega, kommunikatsiooni küsimusega. me peame sellest äh, tegema minu arvates ka sellise meeste teema. minu poole mõte, palun. see on Orivole Lulli. suur tänu, proua Lulling. proua esimees, ma teen väga lühidalt Äh, mina äh, olen juba nelikümmend, viiskümmend aastat poliitikas ja võidelnud äh, võrdsete õiguste eest ja naiste õiguste eest ja tegelikult räägitakse viis aastakümmet ühte ja sedasama juttu. Ähm, räägitakse sellest, et natukene on uksed avanenud läbi Euroopa seadusandluse, aga seadusandlust on äh, meil terve kuhi, mis on seitsmekümne viiendast aastast vastu võetud äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse äh, tagamiseks. jah, need direktiivid, määrused, seadused on kõik väga toredad, aga need tuleb liikmesriikides ka rakendada ma tean, et meie koja äh, naisõiguste komisjon nõuab kogu aeg reforme, äh, aga äh, seadusandlus on ju vastu võetud, see reform on läbi viidud ja tollal oli meid palju vähem siin parlamendis, aga rakendamises on asi. kakskümmend seitse liikmesriiki peavad nad rakendama ja vaatame, kas me üldse paremat seadusandlust suudamegi vastu võtta me peame loomulikult äh, me peame rääkima palgalõhedest ja nii edasi. me räägime keskmistest ja ka tegelikult keskmine ei ütle mitte midagi. ma tean ka äh, mehi muuseas, kes äh, teevad teiste meestega sarnast tööd, aga saavad ikka vähem raha. näiteks Äh, erasektori bussijuht Luksemburgis teenib palju rohkem kui avaliku sektori bussijuht. vähem. Äh, ja äh, tegelikult on neid erinevusi nii meeste seas kui ka naiste seas. ja tuleb ebaõigluse korral viia asi kohtusse ja ma olen ka seda teinud kaheksakümnendatel aastatel maksti tagasiulatuvalt Luksemburgi naistele tagasi tohutuid summasid äh, avalikus sektoris, sellepärast et neid diskrimineeriti. näiteks mis puudutab äh, ühte juhtumit, mina äh, toetasin Eh, ühte eh, naist, eh, kes konkreetselt sai vähem raha kui tema meeskolleeg ja nii edasi ja nii edasi, neid juhtumeid oli väga palju. direktiivid on paigas, juurdepääs tööturule, sotsiaal tagatised ja nii edasi, aga teie koduriikides peate nõudma, et neid direktiive, mis on vastu võetud, ka rakendatakse, need direktiivid on olemas, asi on lihtsalt nende jõustamises Ehm, kui võetakse kokku aeg äh, uusi seaduseid, siis sellest ei ole mitte mingisugust kasu, see ei aita kaasa seadusandluse parandamisele sugugi mitte, meil on suurepärased seadused olemas, need võeti vastu aastaid tagasi. sellega ma lõpetan ärge öelge seda, et äh, meil ei ole mitte midagi, ei ole vaja siin seadusandluse vallas Euroopa tasandil jalgratast uuesti hakata leiutama, nagu ma ütlesin, need seadused on olemas, hakake hoopis selle jalgrattaga korralikult sõitma äh, suur tänu. nüüd on meil veel kaks kõnelejat, kuid ma paluksin tõesti, proua Toom, ja proua Manitino, et tehk-, et äkki te võtate sõna pärastlõunal hoopis? ja saaksime praegu sõna anda äh, võib-olla meie mm, paneelis osalejatele, asepresidentidele, proua Podimatale ja härra Kaarasele, et nad võtaksid arutelu kokku äh, ja kõneleja ja proua esimees tänab äh, tõlkekannatlikkuse eest ja proua Kosmi Tuut, kes on tõlke peadirektoraadi peadirektor. Te olete olnud väga lahked, nii nagu seda on ka proua esimees. proua Podimata. suur tänu, suur tänu, Roberta. ma kõneleksin kreeka keeles, ütleb kõneleja ja ei kõnele praegu mitte asepresidendina, vaid Euroopa Parlamendi saadikuna, naissaadikuna. tänane arutelu on olnud tõesti väga huvitav. ja ma tahaksin öelda järgmist. me oleme rääkinud seadusandlusest Euroopas naiste osalusest poliitilises elus ja naiste esindatusest Euroopa Parlamendis. ja täiesti õigesti ütlesid väga paljud teie seast, ehm, et see tegelikult kõik peegeldab keskmist. aga keskmine Äh, tihti ei äh, oma mingit pistmist reaalsusega koha peal liikmesriikides. reaalsus täna on see, et soolise võrdõiguslikkuse küsimus äh, ähm, on ähm, väga erinev liikmesriigiti. keskmine naiste osalus on kakskümmend viis protsenti liikmesriikides. see on keskmine, aga kui me vaatame liikmesriike üks öö, üksikud, siis on pilt natukene teine. härra Kaaras ütles täiesti õigesti, et demograafiliste trendide mõju on ka soolisele võrdõiguslusele väga suur kolleegid Hispaaniast, Itaaliast, proua Angelilli ja härra Gustavson on rääkinud majanduskriisi mõjudest soolisele võrdõiguslikkusele ja üks nendest mõjudest äh, puudutab äh, ühte selget ohtu. nimelt, et tekivad väga suured lõhed ka liikmesriigiti, äh, veelgi suuremad, see lõhe on juba praegu suhteliselt suur liikmesriikide vahel võrdõiguslikkuse küsimuses, aga ilmselt suureneb veelgi just sellepärast, et äh, Euroopa sotsiaalne mudel äh, on praegu lammutamisel. drastilised kärped äh, on välja kuulutatud pea kõikides liikmesriikides, mitte ainult üksikutes liikmesriikides. ja need sotsiaalpoliitikas läbi viidud kärped ei mõjuta mitte ainult naisi üldiselt, vaid mõjutavad konkreetselt ka seda, kui tootlikud on nad on ja nii edasi ma ei tee siin mingisuguseid lõppjäreldusi, vaid äh, lihtsalt avaldan oma mõtteid. mulle tundub, et äh, tänase Euroopa üks kõige suuremaid probleeme on tõsiasi, et äh, me lähtume loogikast, mis keskendub rahvuslikule suhtumisele ja see toob killustamise kõik need mehed, kes usuvad võrdsusesse ja paljud kolleegid, eh, kes täna on siin saalis, usuvad sellesse ja neid on siin kojas veelgi. tänu nendele inimestele peame me üritama näit-, näidata head eeskuju, me peame eh, looma võrgustikud, me peame näitama seda, et Euroopa on üksmeelel ja tagama selle, et kõik poliitikad sotsiaalvaldkonnas ja mujal, nii nagu proua Lulling ka täiesti õigesti ütles, et kõik need, kõik seadusandmed, mis on vastu võetud, tuleb tegelikult ka rakenduda, rakendada. et äh, tekiks äh, põhimõtteliselt siis Euroopa võrdõiguslikkuse kultuur, mis peab alg-, äh, peegelduma siis juba konkreetsetes tegudes liikmesriikides nii nagu me oleme seda teinud ka teiste poliitikate vahel, näiteks nagu ühtne põllumajanduspoliitika. kas ei võiks midagi taolist äh, saavutada ka võrdõiguslikkuse osas? kui me suudame luua õiged tingimused asja koordineerimiseks Euroopa tasandil ja et meil oleks võimalus täpselt niimoodi nagu ühte, ühtse põllumajanduspoliitika nimel asja kogu aeg üle vaadata ja vaadata, milliseid samme on saavutatud liikmesriikides, siis astume kindlasti suure sammu õiges suunas. suur tänu ja härra Kaaras. sellisel üritusel ei peaks nüüd küll mees saama viimast sõna, aga minu poolt ka siiski kolm märkust ühesõnaga, kui äh, laps helistab oma vanemale, siis selle kõne võib saada ka mees, ka isa. on oluline, et äh, laps äh, saaks helistada oma vanematele ükskõik, kus vanemad asuvad. ja ei tohi lubada seda, et lapsepoolne telefonikõne on midagi häirivat teiste jaoks me ei saa selliseid asju reguleerida seadusandlusega ja direktiividega. siin on äh, tegemist äh, väärtustega. kuidas me suhtleme oma lastega, kuidas me kohtleme oma lapsi, kas me aktsepteerime sellist äh, suhtlust või mitte? seda esiteks ja teiseks räägiti poliitika kajastusest meedias oma koduriigi kohta võin ma öelda, et äh, ajakirjanduse jaoks on tihtipeale oluline parteipoliitiline tasakaal, aga mitte sooline tasakaal. ja kui nüüd rääkida, millist rolli mängivad äh, parteid ajakirjanduses, siis tuleb küsida, et kas pööratakse tähelepanu rohkem sisule või äh, välisele kuvandile. ja seda küsimust tuleb esitada mitte ainult äh, ajakirjanduses, vaid meil tuleb ka isekeskis küsida, et kes esindab parteisid Äh, avalikes aruteludes, kes esindab institutsioone ja tihtipeale ka meie parteidena sekkume niimoodi, et me mõjutame negatiivset soolist äh, tasakaalu, me peame vaatama, kes esindab keda ja kus on selge seos äh, väärtuste ja partei äh, välise kuvandi vahel, mis äh, tuleb esile ajakirjanduses. kolmandaks, Euroopa Liidu üks põhiväärtusi on diskrimineerimise keeld. oluline on, et seda keeldu rakendataks ja kasutatakse vahendina, et kõrvaldada olemasolevad kitsaskohad. aga ilma avalikkuse teadlikkuse muutmise ja ilma kommunikatsioonita, ilma omavahelise aruteluta ei saa me rakendada seadusandlust vastavalt ja suruda läbi diskrimineerimise vastast äh, keeldu. nii et äh, me ei räägi siin mitte ainult äh, naiste ja meeste osakaalust, me ei räägi ainult protsentidest, sellega me ka tegeleme, aga me peame minema kaugemale. me peame rääkima kommunikatsioonist, me peame rääkima diskrimineerimise põhjustest nii et alustada tuleb äh, päris algusest, et äh, muuta avalikku kommunikatsiooni selliselt, et meetmed, mida me soovime läbi suruda, oleksid ka kergemini rakendatavad. suur tänu kõigile panust andmast, Euroopa Parlament kindlasti on äh, juhtrollis selle võrdõiguslikkuse jaoks soodsa avaliku keskkonna loomisel. suur tänu ja head isu kõigile! suur tänu, äh, asepresident Karas, asepresident äh, Podimata. tänud siia tulemast ja kindlasti te jätkate ka tulevikus äh, naiste õiguste, võrdõiguslikkuse edendamist kohtume neliteist viisteist jälle ja nüüd tuleb meil äh, väike lõunapaus. kõikidele osalejatele tänan